Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de tere hommikust kõigile, me siis alustame täna hommikuse koosolekuga. ja sekretäriaat äh, otsib mulle kohe päevakorra välja. niisiis, esimeseks punktiks tänases päevakavas puudutab äh, ühtset käibemaksusüsteemi. ja raportöör sõna härra Kassaki, ma annan talle ka sõna, palun. suur tänu ja tere hommikust kõikidele kolleegidele. tõepoolest, arvete esitamise direktiiv, mis nüüd kuulub käibemaksudirektiivi alla püüab äh, käibemaksuarvete äh, reegleid ühtlustada, lihtsustada, mis tähendab, et need variandid, mis on liikmesriikidele kättesaadavad, on äh, siis puudutanud ühtlustatud arvete esitamise reegleid, nii et meil on tegemist siis nende reeglitega, mis puudutab e-arvete esitamist. komisjon kõigepealt püüab lihtsustada seadusandlust ja haldusmenetlust Euroopa Liidu ja siseriiklike asutuste jaoks ning ka ähm, eraettevõtjate jaoks. teiseks, me tahame muud äh, eemaldada õiguslikud tõkked, mis, mis puudutavad siseturgu e-arvete esitamisel ning lihtsustada äh, kohustuste täitmist ettevõtete jaoks, see vähendab ka halduskoormust ning viimasena ettevõtted saavad kasutusele võtta kulutõhusa e-arvete esitamise meetodi nüüd lisaks sellele komisjon soovib ka vähendada koormust ettevõtetele, viia sisse terve hulga harmoniseeritud reegleid e-arvete esitamisel. ja selleks, et maksuhaldur aktsepteeriks e-arvete esitamist, mis, mille puhul kehtivad samad tingimused kui paberarvetele see on kindlasti väga kasulik väikestele keskmistele ettevõtetele, sest see võimaldab lihtsustatud arvete esitamist, eriti kui meil on tegemist väiksemate arvesummadega. see annab kõikidele liikmesriikidele võimaluse ka äh, käibemaksuga arvestada äh, sularaha äh, süsteemi põhise, kassapõhiselt, kui tegemist on kassapõhise kasutusega Äh, ning äh, e-arvete kasutamine on siis võimalik, äh, sest eemaldatakse eri, erinevad juriidilised tõkendid ja on võimalik ka e-arvet salvestada. püüakse sisse viia ka rangemad reeglid, mis puudutab arvete kasutamist käibemaksu mahaarvamisel ning võimaldades ka kiiremat andmevahetust, kui meil on tegemist ühenduse sisese, sisese tarnega komisjon püüab lihtsustada ka äh, reegleid, mis puudutab äh, siseturu äh,, ühenduse sisese tarnete osas äh, maksete arves, arvestamist ja maksukohustus tekib äh, tarnekuupäevast, nagu näidatud arvel. kuna äh, arve tuleb esitada viieteistkümnendaks kuupäevaks peale sündmust, mille kohta esitatakse arve, siis tuleb esitada ka dokumente, mis näitab, et tegemist on ühendusesisese tarnega. kui meil on tegemist ühendusesisese ost, ostuga, siis äh, äh, see peab vastama siis äh, ka antud arve kuupäevale, nagu on see ette näidatud vastava direktiiviga äh,. äh sedasama arvet saab kasutada ka mahaarvamiste käigus ning eesmärgiks on tagada võrdset kohtlemist arvete väljandmisel ning kliendi poolt ka arve vastuvõtmisel, et ka klient saaks kasutada omapoolset äh, mahaarvamise õigust. natuke on äh, eriarvamusi selles suhtes, äh, millised reeglid arvete puhul konkreetselt antud liikmesriikides kesk-, kehtivad ja see tekitab raskusi liikmesriikides, kui meil on tegemist maksukohustusega, kes on osutanud tarne ja maksed tuleb maksta teises liikmesriigis siis ta peab vastama ka teise liikmesriigi arvete nõuete tingimustele ning see võib olla keeruline, vaadates tema äh, liikmesriigi, kus tema on oma ettevõtte asutanud. eesmärgiks on luua harmoniseeritud reegleid ettevõtete vahel, kusjuures maksukohuslane, kes esitab arve selles riigis, kus tema on käibemaksukohuslane, omab õiguskindlust, et see arve kehtib Euroopa Liidu üleselt ettepanek on luua kahe äh, astmeline süsteem. kõigepealt meil on siis täisarve, kus on olemas kõik rekvisiid, mis puudutab ettevõtete vahetist äh, tegevust ja käibemaksu informatsioon, kus me eeldame, et klient kasutab mahaarvamisõigust. teiseks on siis võimalus või teistel pooltel ka nõue esitada lihtsustatud arve Äh, täiskäibemaksuarve puhul on kolm olulist muudatust äh, artiklis kaks kaks kuus käibemaksudirektiivis. kõigepealt esimene nõue on see, et tarnija peab äh, ära märkima kliendi käibemaksu registreerimisnumbri arvele ja teiseks on see, et kuupäev Äh, millal tarne toimus, asendatakse kuupäevaga, millal äh, äh, maks muutub kohustuslikuks, mis tähendab, et tarnija teab, millises ajavahemikus ta võib kasutada oma mahaarvamise õigust. kolmas muudatus on seotud pöördmaksustamistarnega ja tarnija saab äh, käibemaksu äh, maha võtta ja käibemaksu liita täisarvele, kui meil on tegemist täisarvega, mis esitatakse teises liikmesriigis. veel üks muudatus puudutab äh, valuutakursi määra, mida kasutatakse käibemaksu äh, summa edastamiseks selles liikmesriigis, kus tarne on toimunud. komisjon soovitab kasutada valuutakurssi, mida on avaldanud Euroopa Keskpank. mis puudutab e-arvete esitamist, nagu juba öeldud, siis komisjon on teinud ettepaneku äh, asetada paberarved äh, ja e-arved ühele alusele. on ka ettepanek tehtud ühtse ajavahemiku, äh, kuueaastase ajavahemiku osas, selleks, et seda süsteemi kasutusele võtta ning see võimaldab siis ühtlast e-arvete kasutusele võtmist kõikides liikmesriikides. minul on siis äh, positiivne üleilmne vaade selles osas, kuid ma tahaksin mõnda asja teile mainida. kui meil on tegemist äh, siis äh, äh, maksu tekitanud sündmusega ja tegemist on ühenduse sisese tarnega, siis komisjon on tekitanud ettepaneku, et käibemaks muutub kohustuslikuks sellest hetkest, kui meil on tegemist te, on, tarne on toimunud nii et kui äh, kaubad on tegelikult tarnitud, see hetk võib äh, erineda liikmesriigiti ning see uus ettepanek võib seega tekitada raskusi. sellise ühtluse puudus võib tekkida kõikumist ja ebavastumust, äh, vaadates seda, millistest hetkest on aru antud tarne toimumisest ühes liikmesriigis võrreldes siis teise liikmesriigiga, kes tarnet vastu võtab. üks võimalus on see, et seda seostatakse selle hetkega, kui tuleb esitada arve, sest eesmärgiks on see, et äh, mahaarvamise õiguse rakendamiseks peab olema käes korrektne arve küsimus ongi see, kas või see võib tekitada raskusi ausate ettevõtjate jaoks, kes saab, kes ostavad Euroopa Liidust äh, teenuseid või kaupu, äh, sest Euroopa Liidust väljaspool ei ole äh, ettevõtted tingimata tuttavad e-arvete või käibemaksu mahaarvamissüsteemiga. <clears throat> nii et sellisel juhul peab arvestama, et et need liikmesriigid, kes praegusel hetkel sellist süsteemi ei kasuta, peavad sisse viitma küllaltki kulukad muutused, mis puudutavad tarne ja arvete esitamise täpset tähtaega. Äh, kui kohustus on kasutada Euroopa Keskpanga päeva valuutakurssi, äh, kui tegemist on arvega, mis on esitatud äh, mingis teises valuutas kui liikmesriigi valuutas, millelt maksud makstakse, võib tekkida väga suuri koormusi Äh, ning tuleb esitada ka siis siseriikliku tarne puhul vastav identifitseerimiskood, mis võib tekitada jällegi lisakoormuse. praegusel hetkel äh, terve hulk liikmesriike ei äh, ole esitanud nõuet, mis puudutab käibemaksu registreerimiskoodi lisamist arvetele siseriikliku tarne puhul. seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, süsteemi hea funktsioneerimise puhul, kui meil on tegemist uue käibemaksusüsteemi ja maksuhaldussüsteemiga, et nendele riikidele tuleb anda piisavat toetust kas olemasoleva fiskaalisprogrammi kaudu või muude finantseerimisvõimaluste kaudu seetõttu ma tervitan komisjoni ettepanekut kui positiivset sammu, mis toob selgust ja õiguskindlust nii maksukohuslustele kui ka maksuhalduritele äh, pakkudes samas ka lisavõimalusi käibemaksupettuste vastaseks võitluseks. mina olen valmis äh, kuulama variraportööride arvamust, mul on olnud ka äh, nendega koosolekuid, äh, olles kaasanud ka kolleegi selles komisjonis siin, ning olen valmis kuulama nende esialgseid arvamusi ja siis toimub diskussioon, kui mina olen juba oma raporti esimese versiooni esitanud. suur tänu! Um, one, one, one, one final, one final thing, let, let me just veel üks viimane moment, soovin veel kolleegidele meenutada, et äh, minu äh, raport valmib lõplikult jaanuariks ja üheteistkümnenda jaanuarini, üheteistkümnest jaanuariks ja muudatusettepanekuid võib esitada üheksateistkümnena. <clears throat> jah, ma oleks pidanud info andma välja juba varem, aga nüüd siis äh, kuulame ära meie äh, variraportorid. härra Tala, palun. tänan, juhataja ja raportöör, austatud kolleegid. me kõik teame, kui olulised on väikesed ja keskmised ettevõtted majanduskasvule ja see ettevõtluskeskkond, kus nad tegutsevad, toetab innovatsiooni ja ettevõtlusarengut. sageli tekivad halduslikud takistused ja see aeglustab ettevõtluse arengut. komisjoni ettepanek viia sisse ühine käibemaksusüsteem ehm, arvete esitamisel on seetõttu teretulnud. see on rohkem tehniline kui poliitiline küsimus ja me peame tunnistama, et selliste muudatuste mõju on küllaltki märkimisväärne. uute tehnoloogiate kasutamine, siin ma räägin e-arvete esitamisest, vähendab bürokraatiat ja äh, ettevõtete eh, halduskoormust ning võimaldab ühtlasi ettevõtetel oma kulusid vähendada. teisest küljest e-arvete esitamine ja käibemaksu direktiivi elluviimine, kui viiakse sisse erinevuste muutmine vastavalt direktiivile muudab ühtlasi ka Maksuametit efektiivsemaks. ehk see aitab neil paremini avastada käibemaksupettusi ja samuti vähendada tegevuskulusid. ma võin üldiselt äh, küll nõustuda muudatusettepanekuga, aga mõned küsimused on siiski. näiteks äh, lihtsustatud arvete puhul arvete säilitamise periood võib-olla peaks pikenema. ma varu äh, raportöörina hea meelega vastan hiljem teie küsimustele. tänan. suur aitäh, härra Tala. kas äh, keegi veel sooviks sõna, enne kui ma annan sõna komisjoni esindajale? no, no habiendo ninguna, ninguna petición de palabra por kuna sõnasoovijaid ei ole, komisjoni liikmete poolt, siis pöördun komisjoni poole, palun. Would... suur aitäh, tahaksin tänada härra Kaasat ja ka variraportööri nende üldise toetuse eest meie algatusele käibemaksu küsimustes ja arvete esitamisel. ma tahaksin lihtsalt öelda, et tegemist on komisjonipoolse olulise initsiatiiviga ja selle eesmärgiks on halduskoormuse vähendamine, väikeste keskmiste ettevõtete toetamine, samuti e-arvete esitamine ja ka see, et liikmesriigid saaksid kergemini võidelda käibemaksupettustega. kuna eh, see on ka üks komisjoni suurema strateegia eesmärgidest, siis saab öelda, et elektrooniline arvete esindamine on juba leidnud toetust, väga suurt toetust erinevatest töögruppidest ja samuti härra Barroso ja härra Stoiber komisjonist ähm, ekspertgrupi äh, juhtimisel on seda toetanud, et saab esitada elektroonilisi arveid, samuti äriva-, äh, inimesed ise toetavad seda ettepanekut. muidugi siin tuleb arutada erinevaid tehnilisi küsimusi, aga elektrooniline arveldamine on poliitilises mõttes üks olulisemaid äh, muutusi ja ma tervitan seda, et ka raportöörid peavad sündmust positiivseks. ma olen läbi vaadanud mitmeid tehnilisi kommentaare, mis on laekunud näiteks vahetuskursina Euroopa Keskpanga päevakursi kasutamine, siis äh, käibemaksukohuslase registrinumbri kasutamine, samuti arvete säilitamise periood, need on tehnilised detailid ja nende juurde pöördume tagasi tulevastel koosolekutel suur tänu äh, komisjoni esindajale, kas härra Kasa soovib veel jätkata? suur aitäh, mina tänaksin äh, nii variraportööri kui ka komisjoni esindajat, jah, ma arvan, et komisjoni ettepaneku peamiseks eesmärgiks on aidata meie väikesi ja keskmisi ettevõtteid kulude vähendamisel äh, muuta need ettevõtted äh, efektiivsemaks ja äh, lõppeesmärgina ka võidelda maksupettustega, mil, mis äh, võivad toimuda suurusjärgus miljoneid eurosid siin on tegemist ettepanekuga, mis tõepoolest aitab meie äriettevõtteid, kuigi see ei tähenda seda, et me äh, soovime kuidagi kas haldus- või finantskoormust oma ettevõtete jaoks suurendada. ja vaatame, kuidas päev-päevalt äh, asjad arenevad, loodame, et saame tasakaalu selle vahel, mida komisjon ette paneb ja mida meie parlamendi seisukohalt õigeks peame me ja millised on ka äriettevõtete soovid. jaanuarikuust alates saan ma valmis oma esimese eelnõu ja ma loodan ka teiepoolsele koostööle, nii et me saaksime selle raporti lõpule viia. suur aitäh, härra Kaasa ja me juba ka nimetasime, milline on meie töö lõpetamise ajakava. muudatuste lõppkuupäev, oi vabandust, mul on siin vale dokument ees sabe el señor Casa cuál es el calendario? Härra Casa, kas teile on teada, milline on meie tegevuskava, me ei leia siin õiget dokumenti üle. jah, ma tutvustan teile siis raporti eelnõud eh, üheteistkümnendal jaanuaril ja üheksateistkümnendal jaanuaril on siis äh, Ehm, muudatusettepanekute tähtaeg ja see peaks minema täiskogule järgmise aasta aprillis. suur tänu, härra Kaasa, te aitasite mind praegu täiesti olukorrast välja. ja nüüd palun siis lähme edasi järgmise punktiga, mis on äh, siis äh, ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju arengumaadele ja arengukoostööle. palun. tere hommikust. meie komisjon koostab arvamust nimetatud teemal, juhtkomisjon on arengukomisjon, meie tööks on lühike arvamus koostada kahjuks ei ole meil aga praegu käepärast Arengukomisjoni raportit. see tuleb küll päevakorda, arvestades seda, et finantskriis mõjutab arenguriike ja ri-, ja mõjutab erinevalt, me oleme näinud seal tööpuuduse kasvu, on tekkinud probleeme kaubavahetuses ning töömigrandid kes on tulnud tööstusriikidesse tööle ja saatnud raha tagasi koduriiki, on nüüd ka hakanud vähem raha tagasi saatma koju, seega majanduskriis mõjutab mitmeti arenguriike ja seetõttu on otsustanud Arengukomisjon ka vastava raporti koostada minu arvamus on üheleheküljeline, seega teen lühidalt. detailidesse ma ei, ma ei lasku. aga tahaksin öelda, mis ajendas mind koostama arvamust arenguriigid ju tegelikult ei ole ise vastutavad kriisi eest, nad on pigem ohvrid. ja nüüd kui me arutame, kuidas Euroopa Liit peaks käsitlema arengumaid, siis äh, mina arvan, et hea põhimõte on, et reostaja maksab, teiste sõnadega Euroopa Liidul on kohustus näidata üles rahvusvahelist solidaarsust nende riikide suhtes, kes just areng, arenenud riikide tõttu seisavad nüüd raskustega silmitsi. Euroopa Liit peaks tegutsema nii, et need riigid, kes on suutnud majanduse arengus edasi minna viimastel aastatel, saaksid kasu meie kaubanduspoliitikast nii, et nende areng stabiliseeruks, mitte ei taanduks. vähim arenenud riikide puhul vähemalt peab seda äh, taotlema, Euroopa Liit peab toetama neid riike, et nende majandus stabiliseeruks, äh, nii et äh, nad ei langeks täielikku vaesusesse. põhipunktid Euroopa Liidu käitumise jaoks olidki need, mida ma nimetasin, ning tahaksin lisada veel selle, et esmaspäeval toimus koordinaatori kohtumine Euroopa Investeerimispanga direktori Maistadiga. arvamuste vahetamise käigus äh, avaldas ka panga president oma seisukohti meie välja toodud punktide osas, viienda punkti osas. tähtis on ära märkida seda, et Euroopa Liit toetuse pakkumisel ei tohiks kasutada maksuparadiise. panga president kinnitas meile, et EIB vastab sellele nõudmisele ning tahaksin lisada ka, et äh, härra Maistet tervitas seda, et me äh, tõime välja ka ILO kriteeriumid. Euroopa Komisjon on soovitused selle kohta teinud ja samuti äh, on tähtsad tööturureformid, mida on arenguriikides Euroopa Liidul abiga vaja läbi viia ILO alustas vastavate programmidega kümme aastat tagasi, nende eesmärk on eh, püüda sellise olukorda, olukorra poole, et töötajatel oleksid korralikud töötingimused. Eh, raha tuleks toetuseks anda siis, kui nad toetav, kui need vahendid toetavad ka tööturureformi ja seda me rääkisime ka panga presidendiga. tänan. suur tänu, järgmine kolleeg saab sõna, palun. suur tänu. Euroopa Komisjoni teatis pärineb kahe tuhande üheksanda aasta kaheksandast aprillist see avaldati pärast seda, kui töötati välja esimene pakett finantskriisist väljumiseks. arenguriigid ei põhjustanud finantskriisi, aga loomulikult nad kannatavad selle tõttu. põhitähtis on see, et finantsturgude kriisist tuleb üle saada ja seda peaks ka eh, meie arvamuses kajastama. lisaks siis eh, Klute raporti projektile. arvan ka, et eh, Euroopa Komisjonil on mitmesuguseid äh, häid mõtteid, aga meil pole võib-olla vahendeid nende elluviimiseks. tavaliselt räägitakse ikkagi olemasolevate vahendite äh, vabaks laskmisest või siis lihtsalt olemasolevate poliitiliste meetmete konsolideerumisest, konsolideerimisest. peaks kritiseerima seda küsimust, mis puudutab eelarveabi, sest me teame, et arenguriikides on sageli tegemist korruptsiooniga. seega väga tähtis oleks korraldada järelevalve Euroopa vahendite asjakohase kasutamise kohta või kasutamise üle, selleks, et üle saada struktuurilisest probleemidest arenguriikidest, kuigi meil mingeid spetsiifilisi äh, ettepanekuid ei ole. Euroopa Liidu ettepanekud seega minu arvates peegeldavad äh, vanaviisi mõtlemist. meetmete efektiivsuse hindamine, vaesusevastane võitlus ei ole suutnud komisjonis läbi minna olulise teemana. donorriikide huvid, välispoliitika koordineerimise puudus, kõik need punktid on välja toodud raport, raportis, ta, diagnoos on õige, aga ravimeetodid on puudulikud. seetõttu minu arvates peaks kaugemale minema kui härra Klute raport. ja seetõttu teen ettepaneku vaadata läbi oma enda määrust, et selleks, et finantskriisist välja tulla, me ei tohiks nostalgiasse lahkud, laskuda. me peame ka nõudlikud olema äh, arenguriikide suhtes, nad peavad vastama teatud tingimustele ja minu fraktsioon sellis, selliseid äh, muudatusettepanekuid soovibki teha praegune opinio-, arvamus on lühike, kuigi ta peaks täiendama raportit ja seetõttu valmistame me ette muudatusettepanekud. ülemaailmastumine tervikuna on palju rohkem kasu toonud kui mm, probleeme arenguriikidele, see tuleks välja tuua, aga muidugi praegu on tegemist finantskriisiga ja selle põhjustasid pigem arenenud riigid, kuigi praegu on arenguruumi ja kasvuruumi, seetõttu me ei pea tagasi pöörduma arengupoliitika algusesse. suur tänu, härra Hüübner! Like must... suur tänu, ma tahaksin öelda, et me tahaksime äh, Äh, vältida sellist muljet, et milline, no meie reaktsioon antud teadusele, et nagu kriis äh, äh, tuleneb arenenud riikide finantsturgudelt, me peaksime vältima seda muljet, et me saame seda ka korda ajada rahvusvaheliste tegevuste kaudu, mis on suunatud arenguriikidele, kuid ma usun, et kõige parem on praktilist ja äh, konkreetset tegevust äh, arendada nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil, parandades seadusandlust ning vältida väljend- äh, ja vältida erinevaid kaitsemeetmeid, äh, naabruste vaesustamist ja muid selliseid meetmeid. me peaksime olema tõhusad rahvusvahelises tegevuses. me teame, et mõned kõige vaesemad arenguriigid on just äh, Äh, hiljuti vastu võtnud ka kasvustrateegiad ja toetus nendele kasvuprogrammidele on olnud äh, äärmiselt nõrk. me peaksime kindlasti viitama vajadusele vältida selliseid dramaatilisi olukordi, sellepärast et tagajärjed oleksid äh, sellisel juhul kindlasti väga pikaajalised arengumaades teiseks ma tahaksin öelda seda, et ähm, loomulikult rahvapoolne see süsteem peab kaitsma ka haavatavamaid inimesi ja riike. kui see süsteem ei kaitse seda, neid maailmaosi äh,, tekitab kindlasti probleeme, kes on jäetud kõrvale selle süsteemi positiivse mõju alt. me peaksime ka selle arvesse võtma mõeldes just haavatavate arenguriikide peale. kolmandaks punktiks me ei maini finantssüsteemide osas arengumaid, vaadates just nende riikide finantssüsteeme. milline peaks finantssektor välja nägema arenguriikides, on samuti oluline teema äh, üleilmse finantssüsteemi äh, arengu osas, sest enne Aasia kriisi öeldi, et nende süsteem peaks välja nägema samasugune kui meie süsteem. peale kriisi olime märksa äh, ettevaatlikum ja ütlema, ütlesime, et nad peaksid põhimõtteliselt lõpptulemuse välja nägema sarnaselt meie omadega. kuid äh, praegusel hetkel meie süsteemiga, meie süsteem ei ole endiselt veel selge nii et see pilt, mida me praegusel hetkel arenguriikidele võime pakkuda, on vägagi ebaselge. mida me praegusel hetkel võime öelda arenguriikide finantssüsteemide sektori osas, on see, et poliitikaarendajad peavad püüdma leida kõige mõistlikumad ja paremad süsteemi, mis puudutab valitsuse garantiisid ja omandust, kuid me ei saa ainult vaikida selles osas, mida peavad ära tegema arenguriigid, kui me tahame tõepoolest äh, kriisi tagajärgi parandada ning vältida pikaajalisi mõjusid arenguriikides sest vastasel juhul on meile vaja palju rohkem ära teha. ma olen nõus ka eelkõnelejaga, et me peame praegusel hetkel vaatama arengukava üldises mõttes, eriti silmas pidades hiljutuskriisi. suur tänu, ma tahaksin nüüd äh, lõpetada sõnavõtet härra Tšekluna kõigepealt ja ma paluksin järgmisel kolmel kõnelejal olla, rääkida väga lühidalt, sest meil naaseb aeg otsa, härra Tšiklona kõigepealt. lühidalt minu poolt. me peame lisama siia mõningad punktid, me teame, et areng on küll väga keeruline teema samas me ei tohiks kõrvale jätta hariduse panust ja kaubavahetust antud dokumendis. tööpuudust ei ole mainitud, kuigi raportöör seda oma sissejuhatuses mainis, seesama, sedasama puudutab ka tööjõu sisserännet ja illegaalset sisserännet, mis on mis on suureks kuluks arenguriikidele, eriti Euroopa Liidu riikidele. Vahemere ääres, Vahemere äärsetes riikides on see suureks kuluartikliks kui me tahame abistada arengumaid, me peaksime arvesse võtma ka seda, et me säästame endale tulevasi kulutusi, kui me aitame neid riike praegu, kui nad seda vajavad. mis puudutab korruptsiooni, siis me peaksime ilmselt rohkem rõhutama ka seda, äh, mida on ära tehtud hea haldussuutlikkus või hea haldussuutlikkuse puudumine põhjustab äh, puudujääke arenduses ja viimaseks punktiks, mis puudutab äh, lõiget kuus, siis on äh, ei ole kahtlust, et see on kõige parem lahendus, aga kui me püüame saavutada parimat, siis me teame, et see on nagu kuu kättesaamine, et alati igasuguseid asju juhtub ja tegemist on mingi globaalse reformiga sellisel juhul. kuid antud dokumendis me peaksime ehk äh, ehk viitama rohkem teostatavatele reformidele ja ka äh, tulevikul, tulevasele perioodile, mille jooksul on võimalik seda tegelikult ka teostada. suur tänu ja suur tänu, et te väljendasite ennast niivõrd lühidalt äh, äh, ja härra Kiito, kas te võiksite olla sama, sama lühidalt ennast väljendada? ma nõustun teiega, üle pole vaja korrata aga ühtekuuluvusprogramm on tervikuna väga tähtis, nii nagu härra Lang ütles, me peame rõhutama seda, et kui me räägime kaubavahetusest ja teistest Euroopa Liidu poliitikatest, rändepoliitikatest, need on seotud ja eh, lisaks sellele tahaksin öelda, et Äh, mõnda tuleb siiski raportile lisada, võib-olla ka natukene selgemas sõnastuses. kui me vaatame seda punkti, kus tuuakse välja arenevate majanduste vastutus, siis see on seotud ülemaailmse finantsjärelevalvega. siin on tegemist nagu ühe mündi kahe küljega. ühest küljest on USA-l tohutu eelarve defitsiit, teisest küljest jällegi kaubavahetuse ülejääk. riik, kes on vaene, kelle majandusega on probleeme eh, ja pakub soodsat vahetuskurssi, see on kõik mõistetav, aga kõik peaks olema tasakaalus, seetõttu tuleks välja tuua vajadus äh, ülemaailmse äh, vahetussüsteemi järele, mis aitab üleliigsest eelarvedefitsiidist üle saada. ja lõpuks ütlen ka seda oma kolleegile oma koduriigist, härra Langenile, Äh, tuleks äh, vältida seda vana äh, leierdatud vaidlust, kas globaliseerumine on hea või halb arenguriikidele. kõik see on palju keerukam. ka arenguriikide seas on kaotajaid ja võitjaid. kui me vaatame res-, imporditõusu teatud piirkondades, siis me näeme, et et te, need, kes impordivad järjest rohkem, kaotavad samal ajal oma õiguse näiteks toitu toota ise. võib-olla oli enda tootmise arenemine palju parem tööpuudusest ülesaamiseks, naiste kaasamiseks ja nii edasi ja maailm on palju keerukam, alati on eh, nii plusse kui miinuseid. me ei taha siin filosofeerida, iga fraktsioon aga peaks siiski avaldama arvamust eh, ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide variraportöör härra Presedo, suur tänu! es muy amplio y completo y que comparto en líneas generales la propuesta ähm tänan, ma tunnen, et Arengukomisjoni poolt äh, koostatud dokument on väga põhjalik ja äh, see, mida öelda tahaksin, on ehk mõni täiendus võib-olla eh, majanduskoostöö ja rahvusvaheline maksustamine. mis puudutab majandusanalüüsi, siis minu arvates on selles osas oluline lähtuda sellest, et kriisi iseloom on keerukas, tegemist on globaalse kriisiga, mis muidugi mõjutab ka arenguid. areng ülemaailmselt ähm, mõjutab muidugi ka surve elemendina maailma tervikuna näiteks äh, on palju äh, neid inimesi, kes töötavad äh, teistes riikides ja saadavad raha koju, aga meil on vaja makromajanduslikku koostööd ja mõelda läbi, mida me koos teeme, sellesse tegevusse tuleb kaasata ka rahvusvahelised rahanduse institutsioonid ja oluline on, et rahvusvahelised kaubandussüsteemid töötaksid äh, paremini ning stabiilsemalt ja mitmepoolsed äh, reeglid on praegu vaadeldavad äh, kui paralleelsed kaubandusreeglid, ma räägin siis finants- ja rahandussüsteemidest. ja tuleks kaasata ka ÜRO, mis niikuinii teeb koostööd arenguriikidega ja äh, mõned ettepanekud selles osas on järgmised. tuleb tagada, et IMF oleks kaasatud ja äh, läbi mõelda ka see, kui palju maksaks sekkumine avalike vahendite liikumise, sest äh, on teada, et et see raha ju ühest või, ühel või teisel moel tuleb ikkagi riikide eelarvetest. teiseks, ja see on see osa, ähm, mida me juba ka kuulamisel kuulasime, rahvusvaheliste raha, tehingute maksustamine. milline on selliste maksude perspektiiv siin eh, tuleb mõelda ka milleeniumi eesmärkidele ja sellele, millised eh, on jätkusuutliku arengu eeldused. suur aitäh! kuulsime siin eh, mitmeid momente, mida juba ka kõnelejad nimetasid arutelude välte ja kaheksandaks detsembriks tuleb saata muudatusettepanekud, uuesti arutame üheteistkümnendal äh, seda teemat, aga teile ma annaksin sõna veidike hiljem. ehk äh, siis üheteistkümnendal jaanuaril toimub äh, hääletus siin meie komisjonis ja kahekümne viiendal arengukomisjonis, aga nüüd palun sõna teile. ja minu ettepanek Äh, on see, et me kogu järgmise nädala saaksime tegeleda muudatusettepanekutega ja ähm, aprillikuus juba võeti see Hübneri vastu, äh, juhtimisel vastu, vana komisjoni juhtimisel, nii et nüüd ei pea ainult kolmest, äh, nüüd ei piisa kolmest päevast ainult. härra Pluta, palun. jah, see sobib. suur tänu ja palju õnne, härra Langen. aga nüüd lõpetame selle punkti arutelu meie päevakorras ja liigume edasi järgmise punktiga. härra Tšiklunale annaksin sõna, aga tutvustaksin järgmised raportit teile ise. nii et Mm, võite jääda sinna istuma, kus te olete. El siguiente informe del orden del día del que yo mismo soy ponente hace referencia a una propuesta de la Comisión para järgmine raport puudutab komisjoni ettepanekut ümber sõnastada aasta kaks tuhat kolm direktiiv, mis puudutab halduskoostöö ja pettusega võitlemist. tegemist on ka ekspertide arvamusega, kes on vaadelnud täpsemalt käibemaksu valdkonnas toimuvat pettusega võitlemist ja tegemist on kuludega, mis on kuskil kuuekümne kuni saja miljardi euro kuluga aastas. ja eesmärgiks on siis saavutada kaks asja, kõigepealt äh, võtta kasutusele rohkem meetmeid, mis on liikmesriikidele kättesaadav selleks, et võidelda äh, pettusega ja teiseks äh, tahetakse äh, panna paika õiguslik alus ning paindlikum struktuur pettusega võitlemise jaoks. ettevalmistamised miks on äh, tulnud erinevatelt institutsioonidelt informatsiooni. eelmise parlamendi koosseisu ajal me võtsime vastu äh, siin komisjonis raporti, kus öeldi vägagi selgelt, et kuigi pettusevastane võitlus on liikmesriikide pädevuses, on see tegelikult ülesanne, millega nad ise äh, edukalt toime ei tule. see tähendab, et meil on vaja lisakoostööd ning äh, asjasse puutuvate riikide kaasamist. teine raport on samuti audiitorkojalt, ähm, äh, mis äh, mainib kolm asja, kõigepealt rohkem koostööd, rohkem teavitamist ning parendamist andmebaaside osas, mida kasutatakse käibemaksu määramiseks. Nende raportite põhjal komisjon valmistas ette raporti käesoleva aasta alguses, see on siis kaks tuhat üheksa alguses, kus on välja toodud mõningad äh, mõjud, mis on seotud selle äh, äh, direktiivi rakendamisega, seal on öeldud seda, et teiste riikide teavitamispalvete hilinenud vastused on täiesti vastuvõetamatud ning me peaksime parandama ligipääsu andmebaasidele ja julgustama riikide vahelist koostööd, mis puudutavad piiriüleseid tehinguid see tähendab, et on vajalik paika panna süsteem, mille kohaselt riik, kes kasutab äh, teise riigi poolt pakutud informatsiooni, ütleb, mida ta selle informatsiooniga teinud on ning rõhutab ka äh, selle äh, sisaldab ka äh, siis maksuauditite usaldusväärsust, mis on äärmiselt oluline, vaadates käibemaksu ning vaadates ka firmasid, kel, millel asukoht on kahes erinevas riigis ning kui tegemist on liikmesriigiga, mis teostab äh, uurimistegevust teises liikmesriigis, siis äh, tegemist on keerulise teemaga ning siin on vaja tihedamat koostööd. tahaksin korrata seda, et Euroopa Parlament, Audiitorkoda ja äh, komisjon on teinud selles valdkonnas juba väga palju tööd ning selles ettepanekus on mõningaid uusi punkte, mida tahaksin välja tuua. kõigepealt püütakse paika panna või nõuda Äh, suuremat vastutust liikmesriikidel, mis puudutab halduskoostööd selleks, et kaitsta Euroopa Ühenduse finantshuve käibemaksu valdkonnas. üks määruse eesmärkidest on hõlbustada käibemaksu väljaarvutamist ning muuta selle kogumine lihtsamaks. eriti siis, kui meil on tegemist äh, piiriüleste tehingutega. teine asi on see, et me peaksime tagama parema informatsiooni kättevaatuse. määrus määratleb, et äh, määratleb kohustuse, mida liikmesriik peab koguma ja vahetama teiste liikmesriikidega. Öeldakse, et äh, kõige paremaks vahendiks on neil elektroonilised andmebaasid, mida ma samuti isiklikult toetaksin. ma mainisin seda ka komisjonile, et mina tegelikult seda ka kõige rohkem soo-, soodustaks, sest see tõepoolest hõlbustab halduskoostööd. kolmandaks punktiks on see, et äh, direktiivis on välja toodud Eh, informatsioon peaks olema asjakohane ja selle äh, informatsiooni kogumiseks on paika pandud ka vastavad standardid, kuidas ta kogutakse, kuidas informatsiooni edastatakse. ja see kaasab ka käibemaksu äh, su summa suurust. kohustus on säilida andmeid viis aastat ning on ära toodud ka need asjaolud, mille puhul võib algatada uurimist ja nõuda maksude tasumist. ära toodud on ka tingimused, mille puhul automaatne teabevahetus äh, on võim-, on võimalik kasutada ning on ära toodud ka nõuded, äh, mis puudutavad omaalgatuslikku teabe edastamist, äh, siis teabetaotlust teada, teabe taotluse esitamist ning lõpetuses on ära toodud ka õiguslik alus, mis tagab äh, ühtset haldusstruktuuri, äh, mille nimi on Eurofisk see on Euroopa Meedi äh, äh, uuem versioon lihtsalt ning äh, dokument Äh, toob ära vägagi selgelt äh, need tingimused, millele tuleb vastata äh, selleks, et saada ligipääsu informatsioonile sõltuvalt nendest isikutest ja olukorrast, millega on tegemist. ombudsman ja raportöör on kirjutanud härra Puusakele, et anda omapoolset arvamust ning on öeldud ka seda, et teatud punkte võiks parandada selleks, et tagada isikuandmete kaitstus Äh, ma lugesin selle teksti ette, mille minu äh, personal ette valmistas ja ma lõpetan siis küsimustega komisjoni Eurofiski puhul. tegemist on Euroopa Ühenduse äh, struktuuriga või tegemist on valitsusvaheliste struktuuridega. mis on Euroopa Komisjoni roll Eurofiski võrgustiku haldamisel, võttes arvesse ka seda, et tegemist on jagatud vastutusega pettuste puhul Äh, kus meil on tegemist Olafi ja teiste ametkondadega. teiseks, äh, mis puudutab halduskoostööd ja puudusi, mida komisjon ära märkinud oma äh, raportis aastast kaks tuhat üheksa, siis kuidas komisjon jagatud vastust, vastutuse valdkonda saab hallata ja mida meie saame ära teha tagamaks, et liikmesriigid tõepoolest oma kohustusi täidavad. ning lõpetuseks ma usun, et oleks väga hea, kui komisjon edastaks meile informatsiooni selle kohta, kuidas see ettepanek liigub läbi nõukogu ja milline on olukord seal. suur tänu tähelepanu eest ja nüüd ma tahaksin anda siis sõna, ei anna sõna, annan sõna tagasi eesistujale, aga eesistujat on, ei ole, aga nii, et ühesõnaga, kes tegelikult siis tahab sõna Uh, you, you can share. Hemos ah, cambiado, uh, well, eh, obviamente hemos cambiado de presidenta. I'm going to take over anyway at 10 o'clock, so I'll just take the last. jah, me oleme juhataja siin välja vahetanud äh,. härra Stritšek, teie soovite sõna, palun. pani predsedkinje äh,. tere hommikust, lugupeetud koosoleku juhataja käesolevas äh, raportis loodan ma, et saab, äh, õnnestub koostööd teha härra Garcia Magaljoga, sest äh, tema on tuntud selle komisjoni respekteeritud liikema. kõigepealt tema tutvustus, tema poolt tehtud tutvustus näitas seda, et te olete väga äh, tasakaalustatult ja hästi lähenenud sellele probleemile ja eh, mul on tõeliselt eh, hea meel, et eh, te just sellise sissejuhatuse tegite. mis puudutab käibemaksu, siis nii nagu ma eilegi ütlesin, oleks ideaalne, kui käibemaks oleks ühtlane ilma sadade eranditeta kõigis äh, liikmesriikides, sellepärast et just needsamad äh, erandid toetavad maksudest kõrvalehoidmist, maksupettusi, juhul kui äh, mm, on neid erandeid palju. härra Margaljo, me saame mõlemad aru, et asi on väga keeruline ja vaevalt, et me saavutame liikmesriikide jaoks ühtse käibemaksu. tegemist on tundliku teemaga. aga nüüd infovahetuse valikud ähm, dokumendis ja ka härra Margarillo ütles seda äh,, on öeldud, et et äh, infovahetus peaks toimuma automaatselt. ja selles osas kardan ma ühte asja, et automaatne andmete vahetus võiks äh, konkurentsi moondada, sest äh, kui avaldatakse ettevõtete käibesummad siis äh, seda äh, arvulist näitajat võib ka vääralt kohelda. Äh, me siin aga ei ole loomas sellist süsteemi, kus üksikud liikmed, riigid siis koguvad informatsiooni, annavad välja informatsiooni, me pigem toetame sellist Äh, süsteemi, kus äh, vahetatava info hulk oleks äh, minimaalne ja et see info, mida vahetatakse, oleks tundliku iseloomuga. elektroonilised infovahetussüsteemid võivad olla väga tundlikud ja kui mõelda, millised kaitsesüsteemid on olemas USA-l siis äh, ärgem äh, mõelgem seda, äh, et sellisesse ärimõistest tundlikku andmebaasi ei saaks häkkerid sisse ennast logida. aga selline elektroonilise infovahetussüsteemi haavatavus on üks asi, siin nimetati ka Eurofiski. ka äh, meil on teatud probleeme tekkinud äh, Eurofiskiga selles mõttes, et kuidas see peaks töötama, mis äh, vormis see peaks töötama, kas see peaks olema domineeriv siis struktuur siseriiklike jurisdiktsioonide üle, kas äh, Eurofiski puhul on näiteks välja selgitatud, milline oleks tema tegevuse kulu ja äh, äh, ma ootan järgnevaid diskussioone. nüüd siis Rahvapartei esindaja, palun. mina sooviksin tervitada ettepanekut ja on oluline, et me suudaks luua Eurofiski tarvis õigusliku äh, baasi. ja mis puudutab käibemaksupettusi ja nende avastamist, siis tegelikkuses see asi ei toiminud. ja kui me samamoodi edasi liigume, siis äh, suudame me paremini avastada nii karussellpettusi kui ka käibemaksu Eh, pettusi eh, ja see puudutab eriti Ungarit. nii et meil õnnestub ehk sellega tegelema hakata e. Eurofisk peaks töötama nagu varajase hoiatuse süsteem piiriüleste ähm, tehingute juures. Eh, süsteem peaks ähm, tagama selle, et äh, oleks võimalik äh, välja selgitada, kas käibemaksu äh, kohuslase registrikood on kehtiv. see on äärmiselt oluline. meil tuleb vältida ka seda, et andmed satuksid valedesse kätetesse, nii et selles osas peavad olema tagatud turvanõuded. ja nüüd kuulame veel ära järgmise sõna soovija seisukohad. lugupeetud juhataja, ma tänan kõiki, kes sõna võtsid ja loodan, et me arutelude käigus jõuame ka lahendusteni. esiteks tuleb kaitsta konkurentsiseadusi ja jälgida seda, et konkurentsipõhimõtteid ei rikutaks. see, ähm, need kaks punkti on minu jaoks äh, problemaatilised ja ma olen kindel, et me jõuame ka ühisele seisukohale. tänan kõiki, kes sõna võtsid ja tänaksin ka Adolfo Hoaberat tema poolt tehtud töö eest. ja meie kommunikatsioon on toimunud väga sulu, sujuvalt ja loodame siis vastavalt meie päevakavale ja ajakavale edasi eh, liikuda. nagu juba nimetatud, siis üheteistkümnendal jaanuaril tekib raporti eelnõu, eh, ka siis meie variraportöörid teavad seda, aga nüüd läheme edasi järgmise teemaga. I've had a temporary promotion in fact <laughs> mind siin eh, ajutiselt edutati järgnevaks kaheks tunniks ja sekretäriaat mind äh, selleks toetab. aga nüüd, kolleegid, lähme edasi järgmise teemaga, mis äh, on gaasitarnete ohutus, mis on oluline. Äh, meil on siis tööstuskomisjonis ja majanduskomisjonis ka koostatud selle kohta arvamus ja seetõttu annaksin nüüd sõna ähm, härra Jonesile. suur tänu. Te hääldasite minu nime suurepäraselt ähm,. aga tähtsam on muidugi teema, kolleegid see kriis mis toimus Venemaa ja Ukraina vahel hiljuti, on muidugi üks põhjus, miks me seda teemat arutame, aga mitte ainus ja eh, praeguse raportiga eh, tekib võimalus eh, õigeaegselt ennetada niisuguseid kriise, seetõttu arutame neid küsimusi komisjoni määruse ettepaneku alusel. see määrus hakkab kahe tuhande neljanda aasta direktiivi asendama. see on number kuuskümmend seitse, see direktiiv ei olnud piisavalt kaugeleulatuv. me näeme ka, et Euroopa Liidu liikmesriigid on hakanud järjest äh, rohkem sõltuma maagaasist ja kolmandatest riikidest äh, on tekkinud oht gaasivarustuse katkemisele. Needsamad probleemid võivad mõjutada ka siseturu funktsioneerimist, seetõttu on meil vaja eh, gaasitarnete eh, jätkumist garanteerida, seetõttu koostasin arvamuse energiapoliitikaga seotud poliitilisi konflikte ja Euroopa Liidu ressursside küsimust äh, ma ei tahaks arutada detailselt, aga arvestades komisjoni määruse ettepanekut, on tegemist äh, positiivse sammuga võrreldes kahe tuhande neljanda aasta direktiiviga kuuskümmend seitse see direktiiv ei arvestanud viimaseid arenguid, nii nagu ma ka äsja ütlesin, seetõttu arvan, et komisjoni ettepanek on hea ja on suunatud sellele, et kiiresti tagada Euroopa Liidu gaasiga varustatus. Äh, samas vajab see määruse ettepanek veel spetsiifilisi täiendusi, mis aitab meil igas olukorras, kriisiolukorras paremini toime tulla. Need muudatused, ettepanekud olen ma teile ka esitanud. tahan välja tuua neli vaidlusküsimust. nimelt muudatusettepanekud minu arvates parandavad määrust. kõige tähtsam on tugevdada pädevate asutuste rolli iseäranis äh, gaasivarustuse kriisiperioodidel. seda puudutavad muudatusettepanekud kolm ja seitse. teiseks, mina arvan, et määrus tuleb tugevdada kaitstes süsteemi äh, eravarustajate spekulatsiooni eest iseäranis, kui tekib maagaasinkriis, kui ja kui tegemist on äh, erafirmadega. seda küsimust käsitleb muudatusettepanek number kuus. kolmandaks on väga oluline muudatusettepanek see, mis käsitleb avalikku huvi kriisiperioodil. minu mõte on selles, et määrus ei peaks tegelema ainult siseturu äh, ja konkurentsimoonutuste küsimustega. kõige tähtsam on ikkagi see, et kriisiolukorras ja me teame, et Euroopa kodanikud on kriisi tõttu kannatanud, peaks eelkõige avalikkuse huve arvestama seetõttu ei tohiks mingil tingimusel katkestada maagaasiga varustamist ja tuleb võtta spetsiifilisi meetmeid selleks, et niisugust olukorda väldida ja eh, neljandaks eh, usun, et kriisi ennetamiseks ei ole tähtis mitte, äh, mitte riigi osalus eraettevõtetes. muudatusettepanekud kolm ja kümme nimelt kannustavad ka tarbijaorganisatsioone ja vabaühendusi osalema määruse eelnõu väljatöötamises. suur tänu. kõigepealt tahaksin anda Rahvapartei variraportööril sõna, palun suur tänu. suur tänu kolleegile raporti koostamise eest. ma ei hakka kreeka keeles tema nime siin välja ütlema. mul see ilmselt ei õnnestu. aga ma arvan, et väga tähtis on olla ettevalmistatud niisuguseks olukorraks, mida me oleme juba kolm korda kogenud, see puudub, see puudutab nii gaasivarustust kui ka naftaga varustatust eh, Euroopa Liidus, mitte sellepärast, et liikmesriigid kohustustest kinni ei pea, aga sellepärast, et probleemid tekivad pigem transiitriikides. seetõttu on vaja niisugused probleemid lahendada, Euroopa Parlament peab seda, sellele kaasa aitama mul on hea meel, et Euroopa Komisjon on ka vastavad ettepanekud nüüd teinud. Äh, aga ma arvan ka, et me peaksime välja töötama niisugused mehhanismid, mis ei ole ainult kriisiperioodile kohased, vaid näiteks äh, maagaasivarustus ei saa alati, eh, selle varustuse puhul ei saa alati Euroopa Liidu tarnijatele loota. igal juhul tuleb vältida niisugust reeglistikku, mis eh, võimaldab tekkida kriisil eh, ja muutuda sellel täiesti normaalseks, peame eelkõige mõtlema, et kuidas ennetada kriisi, meil peavad olema vastavad instrumendid ja kui kriis muutub tavaliseks, siis kui me arvestame seda, et meil on ikkagi arenenud turumajandus, siis me ei peaks üldist olukorda küsimärgi alla seadma. seega kõigepealt soovitan pädevate asutuste rolli tõhustada. niisugused asutused on hinnakujundusse küll sekkunud, aga mina ei suuda seda välja selgitada, sellepärast et juba aasta algusest peale on nendes riikides, kus saab gaasi varuda suudetud garanteerida gaasi edasitransporti probleemid on muidugi ajutised, aga eh, reeglitega ei saa neid lahendada, meil ei ole vaja, me ei saa lahendada kõike ainult ühe, mm, ühe torujuhtmega, torujuhtme kohta käivad mitmesugused tehnilised tingimused, teiseks on äh, oluline ka tarnelepingute sõlmimine tavalistes äh,, tavaliste talvetingimuste äh, puhul ma kujutan ette, et et gaasi hinnad on tõusnud selleks, et ja järgmine punkt, millest ma tahaksin rääkida, on tarbijad nimelt. ma ei tea, kas kas siin mingi ühe elanikkonnagrupi väljatoomine väärib arutelu, sellepärast et kõik kodanikud peavad olema kaitstud gaasikriiside eest. kõiki tuleb kaitsta, kõik on tarbijad seega mul oleks hea meel, kui majanduskomisjon suudaks kokkuleppele jõuda. me majandusaspektidest, me räägime turumeetmetest, et gaasivarustust garanteerida kriisiperioodil. ma arvan, et seda on võimalik turumehhanismide abil reguleerida, selle asemel, et liiga palju järelevalveameteid kaasata. Euroopa Komisjoni ettepaneku kontseptsioon on väga hea ja ma arvan, et see, sellest tulebki lähtuda. tänan. suur tänu härra Ferberile, härra Kutaš, sotsiaaldemokraadid, palun. suur tänu kõigepealt tahaksin öelda, et tegemist on olulise sammuga Euroopa Liidu gaasivarustuse turvalisuse tagamiseks. samuti on see oluline Euroopa Liidu majanduse funktsioneerimiseks rohkem kui kakskümmend protsenti meie elektrienergia tootmisest sõltub gaasist, kuuskümmend protsenti gaasist, mida me tarbime Euroopa Liidus, on imporditud. mõned liikmesriigid muide sõltuvad täielikult imporditud maagaasist ja äh, praegune mm, määruse ettepanek keskendub kahele teemale, eelkõige kriisiennetus ja teiseks kriisi haldamine äh, tahaksin raportööri tänada eh, tema töö eest, mulle meeldib tema lähenemine, sest ma arvan samuti, et väga tähtis on kontrollida hinna fikseerimispoliitikat, eh, väga tähtis on vältida hinna inflatsiooni kriisiperioodidel, sellepärast et e-, e-, just sellepärast, et erafirmad mängivad Euroopa turul väga olulist rolli üks oluline punkt on ka eh, uute infrastruktuuride kulude eh, jagamine ning vajadus uute infrastruktuuride järele. seetõttu usun mina, et eh, tähtis on soodustada infrastruktuuri investeeringuid ning samuti investeeringuid uutesse varustuskanalitesse. Mm, kõik see on seotud öö, täiendavate infrastruktuuridega ja alternatiividega Vene gaasile ja üks nendest muide on Nabucco. selle eesmärgi saavutamiseks on oluline finantseerida äh, vastavaid projekte näiteks Euroopa Investeerimispanga kaudu. Äh, samuti peab ütlema, et see äh, uus määrus paneb erinevaid rangelt nõudmisi nii tarnijate kui ka jaotajate õlule, seetõttu on vaja keskenduda eelkõige uutele parematele infrastruktuuridele. kas roheliste variraportööril on midagi öelda? ei ole praegu, väga hea, siis saame aja, ajakavast kinni pidada ja nüüd on veel sõnavõtusoove palun, äh, Rahvapartei esindaja. suur tänu, proua juhataja. minu arvates on eriti oluline, et me arutame seda ettepanekut, sest gaasi tarnekindlus on meie kõigi jaoks oluline. alates eilsest päevast, äh, esimesest detsembrist on meie mõjuvõim suuren alates Lissaboni leppe jõutumisest on meil olemas ka õiguslik alus. näiteks Lissaboni leppes on öeldud, et liikmesriigid peavad tegutsema koos, üles näitama solidaarsust ja ei tohi jätta ekstreemses olukorras hätta teist liikmesriiki. aga äh, sooviksin ka kommenteerida käesolevat eh, dokumenti, see on rohkem tehniline kommentaar. Eh, me juba kuulsime siin seisukohti selles osas, mida eh, torustiku abil on võimalik teha ja ei ole võimalik teha, ehk teiste sõnadega ei ole alati võimalik gaasi kahes suunas suunata. see on teatud juhtumitel võimalik, aga äh, mm, meil ei ole mitte ainult ida-lääne suunalised torustikud, vaid ka põhja-lõuna äh, suunalised äh, torustikud vajalikud, nii et see peaks samuti edasi liikuma. teine oluline kommentaar puudutab kriisiolukordi, hädaolukordi juhul kui, kui kümme protsenti gaasi impordist kaduma läheb, tekibki kriisiolukord. me oleme siin kuulnud et, et kakskümmend protsenti võiks olla mõistlik number, aga see ei ole päris solidaarsuspõhimõttega vastavuses. on mõningaid liikmesriike, kus kümneprotsendiline gaasitarne vähenemine tooks kohe kaasa raskusi ja kolmas kommentaar on selline, millele tekstis otsest vast-, vastust ei ole. kes on see, kes vastutab gaasitarne tuhurise eest, millised on vastutused siis öö, ähm, äh, ühendusel ja liikmesriigil, aga nüüd härra Strejček, palun. tänan Eh, proua juhataja, mina alustaksin ortodokselt. poliitikas on eh, tavaliselt nii, et ei öelda, et on palju sõpru, aga endine Tšehhi tööstusminister härra Martin Riima on kindlasti poliitikas üks minu sõpradest. ja ta on vist üks neist kolmast või neljast inimesest, inimesest, kes juba selle aasta alguses võitles tugevalt selle eest, et Ukraina kaudu Euroopa Liitu liikuv gaas oleks ohutu eh, ja liiguks meieni turvaliselt. kuna ta mu sõber on, siis ma tean, milline see olukord tegelikkuses oli. kogu kriis puudutas tegelikult äh, sisemist probleemi Ukraina või ja Venemaa vahel ja Ukraina ja Venemaa vahel ei suuda probleemi lahendada ükski Euroopa regulatsioon, see oli esimene probleem. teine probleem on see, et äh, tegelikkuses lihtsalt ei ole piisavalt äh, ähm, toorainet nende tarnete tagamiseks ehk eh, metaani ei ole piisavalt, me ei saa toota eh, looduslikku gaasi, see ei ole meie valdkond ja tulevikus me ei suuda mõjutada ka suhteid eh, Ukraina ja Venemaa vahel. teiste sõnadega, ükskõik milline Lissaboni leping meil tulevikus ka kasutada poleks, see ei aita meid ja ma veel eh, ütleksin mõne seisukoha, ma toetan härra Feberit ja ka seda, mida raportöör ütles. Euroopa Liit peab oma gaasitarneallikaid mitmekesistama või siis vähemalt eh, süsteeme mitmekesistama, mis meile gaasitarned tagaksid meil tuleb luua ka Euroopa Liidus teatud keskkond, mis eh, ei oleks reguleeritud keskkond, kuhu investorid saaksid vabalt investeerida uutesse eh, ühendussüsteemidesse. aga sellisel juhul ärgem üldse puudutagem hindade teemat, sest eh, kui turuhinda ei peetaks peamiseks elemendiks siis äh, tarne ja nõudmise vahel, siis äh, mm, me ju ähm, takistame ettevõtetel tulu teenimist ja midagi valet ei ole ju selles, et ettevõtted soovivad tulu teenida. see võimaldab neil ka investeerida kaasaegsetesse tehnoloogiatesse ja seetõttu arvan ma, et me ei peaks reguleerima äh, üle. aga räägiksin siinkohal ka mõningatest konkreetsetest äh, muudatusettepanekutest, ma näen siin kolme problemaatilist äh, momenti. näiteks äh, kõik äh, muudatusettepanekud, milles räägitakse niinimetatud õiglasest hinnast. Neid me ei toeta, sellepärast et äh, sellist asja nagu õiglane hind turul olemas ei ole. siis oleme ettevaatlikud ka selles osas, kus räägitakse äh, kliendi organisatsiooni ja tarbijaorganisatsioonide õigustest. kas tõepoolest peaks olema neil ka Äh, oma sõna sekka ütlemise võimalus ja kolmandaks nõustusin härra Feeberiga, kes äh, juba nimetas probleemi, mis puudutab äh, siis nii-öelda kaitstud tarbijaid, see on liiga laialdane grupp meie arvates, aga nüüd annaksin sõna uuesti raportöörile. kas te tahaksite midagi öelda kõlanud seisukohtade osas, kuidas turg toimiks või millistel juhtudel see ei toimiks? Θέλω να ευχαριστήσω, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Suur tänu. ma tahaksin tänada oma kolleege nende kolleeg-, kommentaaride eest ja vastuväidete eest. ma ei ole päris kindel, milline see ajakava täpselt on, kuid muudatustähtaeg, esitamise aeg on kümnes detsember ehk sekretäriaat kinnitaks seda kuid ma usun, et me peaksime siin oma tööd jätkama ja kolleegid saavad oma muudatusettepanekuid teha. ja ning alustar, kui te analüüsite seda teemat põhjalikumalt, te peaksite mõtlema ka tehnilistele probleemidele, mis äh, seda situatsiooni puudutavad ja mul on olemas äh, see tehniline ekspertiis, ma olen ise insener elukutselt ja ma ei tea, kas äh, on ka kolleege, kes esindavad sama valdkonda, kuid äh, kuid see ei tä-, ei pea olema osa laiemast debatist selles osas, kuidas Euroopa Liit oma tarned saab. Äh, see te, laia debatt muidugi puudutab ka kliimamuutusi ja muid. me peaksime keskenduma sellele tekstile, mis meie, meil on praegu ja kõik äh, muud äh, peavad, puudub olema juba erinevate valdkondade küsimused. proua eesistuja küsis, rääkis turgudest me ei saa kõik jätta turujõudude käsutusse. sest kriisi hetkel turud ei, alati ei toimi. näiteks ma mõtlen spekuleerimise kohta, see spekuleerimist, mis võib olla teatud tingimustel äärmiselt ohtlikud. komisjoni ettepanek ütleb, et Äh, on soovitus, mis tahab jätta kõik asjad turujõudude kätte, me peaksime seda kindlasti üle vaatama. peaks olema võimalik ka valitsustel sekkuda ja kriise takistada. loomulikult ma ei tahaks jätta kõrvale seda võimalust, et ettevõtted teenivad kasumit, kuid kriisi ajal me peaksime olema kindlasti võimelised, võimelised reageerima. mis puudutab äh, kaitstud äh, kliente siis äh, kaitstud tarbijate puhul äh, me ei saa öelda, et väikesed ja keskmised ettevõtted, ähm, koolid, haiglad peavad saama ligipääsu gaasile. Lissaboni lepe annab kodanikele suuremaid võimalusi otsuste langetamise protsessi olla kaasatud, me peaksime andma äh, kindlasti äh, tarbijatele selle võimaluse. suur tänu, ma tahaksin meenutada kolleegidele äh, ka meie ajagraafikud, muudatusettepanekute tähtaeg on kümnes detsember, siis üheteistkümnendal jaanuaril toimub arutelu ja seejärel hääletamine, see tähtaeg on muidugi küllaltki napp. kas tahtsite midagi lisada? Äh, natuke kummaline järelküsimus, nagu ma aru saan, et, et äh, volinike kuulamised toimuvad üheteistkümnendast jaanuarist, aga kas meil EKON-i koosolek ka on, et mis ajagraafik siis meil on? mida me praegusel hetkel teeme, on see, et me töötame selle ajagraafiku kohaselt, kuni me saame kinnituse komisjoni kuulamise kohta. nii et igal juhul me peame praegu, äh, vaatame praegust ajagraafikut, sest me, sest meil on väga raske ennustada, mis võib juhtuma hakata ja siis muudame ajakava vajaduse korral. suur tänu kolleegidele ja suur tänu ka teie sõnavõttude eest. Lähme edasi järgmise punkti juurde. siis mak-, heade maksuhaldustavade edendamine ja meie raportöör härra Domenici äh, äh, esitab sissejuhatuse. suur tänu ma sooviksin ähm, esitada, äh, mul on äh, esitatud viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, kaksteist, mis mina olen raportöörina esitanud. ja ülejäänud on teiste liikmete poolt esitatud. meil toimus ka esialgne armuste vahetamine, kui ähm, ma esitasin raporti kümnendal novembril, hääletamine peaks toimuma komisjonis üheteistkümnendal jaanuaril ja täiskogu istung, osaistungi kõrgel eh, siis veebruaris hääletatakse selle üle. tahaksin tänada kolleege nende panuse eest ja huvi eest, mida nad on selle raporti vastu üles näidanud. ma arvan, et meil on väga hea võimalus seda tööd tõhusalt koos teha. ma usun, et me leiame siin ka mõistlikke kompromisse mis puudutavad praktiliselt kõiki küsimusi, mis ähm, on muudatusettepanekuga kaetud, mitte päris kõikidele, aga peaaegu kõikidele. et äh, kui ma teeksin kokkuvõtte nendest muudatusettepanekutest, kaasa arvatud kakskümmend kuus, äh, mille on esitanud Madame Jolie, ma tahaksin teda tänada tema panuse eest põhimõtteliselt ma usun, et on väga oluline saavutada selles raportis tasakaal ning nagu ma olen raportis ka öelnud, tasakaal, mis puudutab sisemisi elemente, mis on Euroopa Liidu head haldustavad ja ka rahvusvaheline element. see on äärmiselt oluline, kui me vaatame muudatusettepanekuid, ma loodan, et äh, nüüd tüüdises äh, hetkes kuni üheteistkümnenda jaanuarini saame teha koostööd konstruktiivselt, saavutades laiapõhjalise ja harmoniseeritud lähenemise, samas loobumata olulistest põhimõtetest, mis on minu raporti alustaladeks. suur tänu! suur tänu, viiskümmend üheksa muudatusettepanekut ja ma paluksin siis äh, varu, variraportööril sõna võtta. suur tänu! kõigepealt lubage mul raportööri tänada selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud. ma olen, eh, ma olen saanud te teha temaga väga head koostööd ja ma olen kindel, et me jõuame kokkuleppele pea praktiliselt kõikides küsimustes me oleme seda teemat küllaltki tihti arutanud, mainides ka seda, et väga palju raha on raisatud. mõeldes praegusel hetkel Euroopa Liidu äh, karmile finantsolukorrale, siis ei ole see praegusel hetkel aktsepteeritav. ettepanek ei püüa siis selgitada seda, kus me peaksime maksualast koostööd parendama, vaid siin on äh, mainitud seda, et me peaksime jääma praeguste põhimõtete juurde ja kasutama neid ka siis offshore ettevõtete puhul. ma juba mainisin neid punkte, mida minu muudatusettepanekus on välja toodud, mõtlesime konkreetsete probleemide peale, püüdes leida ka häid vastuseid nendele probleemidele äärmiselt oluline on see, et kõik otsused, mida G kahekümne poolt langetatakse, äh, neid ka lõpptulemusena jõustatakse. olukord on selline, et meil on väga palju häid äh, plaane paberil, kuid äh, siin me tahame tegelikkuses midagi ära, ära teha ja siin peaks olema kindlasti ähm, Euroopa Liit just see teerajaja. see on kindlasti väga oluline ka Euroopa Parlamendi jaoks sest liikmesriigid ei pruugi selles valdkonnas ähm, omavahel jõuda ühele meelele. komisjoni ettepanekud loodetavasti on parlamendile enamjaolt äh, sobivad. mis puudutab ähm, head haldustava ja informatsiooni edastamist, siis ma usun, et me võime olla nõus äh, sellega, mida komisjon on välja pakkunud ma kohtusin härra Domenitšiga mitu, mitmel juhul ja ma usun, et ta on valmis enamusi muudatuse ettepanekuid aktsepteerima. näiteks me arutame siis seda, kas äh, on võimalik sisse viia sellist süsteemi, kus, mille põhjal Euroopa Liidud teevad tõhusamat koostööd omavahel. vastavalt äh, OECD standardile, kui äh, liikmesriigil on äh, vastavad kokkulepped vähemalt kaheteistkümne liikmesriigiga, seda tehakse, kui nähakse kui koostöö, koostöö võimelist riiki, siis selline piirmäär ei ole piisav, sest maailmas on, on kakssada riiki härra Domenitšil oli ka muudatusettepanek, et mis puudutas CCCTB-d, see on tähendab konsolideeritud korporatiivmaksu alus või maksubaas ja me teame, et tegemist on väga delikaatse küsimusega, mida arutatakse nii parlamendis kui ka äh, nõukogus. minu muudatusettepanekus äh, püüab siin kompromissi välja pakkuda siis millest me siin räägime, on see, et härra Domenici tahab äh, korporatiivmaksukohustusele äh, ähm, viidata väga konkreetselt ja seda defineerida ja teised tahavad seda viidet üldse kustutada, me peaksime siis välja tooma, mida siin on antud juhul mõeldud. see peaks puudutama ainult siirdehindu. Äh, me peaksime siin kasutama võrreldavate kasumite süsteemi, siirdehind ei peaks olema välja äh, ma-, äh, tasutud hinna põhjal, vaid äh, me arvestame seda tütarettevõtete tegevuse põhjal. kui tütarettevõte on märksa vähem kasumlikum, kui on selles sektoris keskmine, siis tekib ka oht et tütarettevõte on äh, selle kasumi äh, edasi saatnud äh, maksuparadiisis asuvale ettevõttele. ning seda me peaksime arvesse ka võtma, kui meil on tegemist konsolideeritud korporatiivse maksubaasiga edasi, kui me vaatame teavitamiskohustust partnerite puhul, Eh, kes on eh, ka eh, üle mere välisriikidesse asuma asukohta asutanud. suur tänu! Um, suur tänu! tahaksin kolme muudatusettepanekut kommenteerida, neid, mida ma ise tegin. kõigepealt esimene muudatusettepanek puudutab minu meelest arenguriike ja see puudutab punkti kuusteist ühest küljest toetan heade haldustavade edendamist. teeksin siiski ettepaneku, et Euroopa Liit kaaluks mittekorporatiivsete jurisdiktsioonide puhul erilist maksurežiimi, see tegelikult on selliseid õigusruume ei ole üldse defineeritud. OECD on varem püüdnud neid defineerida, taga, sageli on tegemist olnud väga-väga vaesete riikidega, seetõttu see raha, eh, mis tuleb ja läheb sinna eh, läbi pereliikmete, kes käivad Euroopa Liidus tööl, on eh, eriline olukord ja seetõttu peaks kaaluma spetsiifilist maksutaset ja erinevaid võimalusi. seetõttu on need sõnad vaja välja võtta ja lihtsalt rääkida, et, et maksumääratlus äh, ära võtta ja rääkida lihtsalt erinevatest meetmetest. teine küsimus mind huvitab, äh, mis mind väga huvitab, on see äh, ühine konsolideeritud maksubaas. see toob kõik teemad kokku, ühest küljest me pro-, püüame maksupettusega võidelda, teisest küljest äh, maksudest kõrvalehiilimisega. ja minu arvates on tehtud siin üsna vastuoluline äh, kommentaar, kas sellest äh, ühisest konsolideeritud maksubaasist tuleks edasi minna. ma arvan, et see tegelikult alahindab selle dokumendi põhialuseid, põhimõtet, et me, et me peaksime võitlema ju maksupettusega, seega ühest küljest peaks keskenduma ikkagi selle dokumendi põhieesmärkidele. teine küsimus puudutab automaatset andmevahetust. ja ma tahaksin selgitada, miks see Suurbritannia jaoks nii tähtis küsimus on. praegune Ühendkuningriigi valits, valitsus ei ole inimeste maksuandmeid asjakohaselt käsitlenud, väga palju on olnud selliseid juhtumeid, kus ma, äh, andmed on lihtsalt kaduma läinud. halvim juht oli kaks tuhat aastat, äh, kahe tuhande seitsmendal aastal, kaks aastat tagasi, kui valitsusametnik kaotas lihtsalt ära kaks äh, disketti meie maksuandmetega. kakskümmend viis miljonit inimest, kõik nende andmed olid seal kõik need lapsevanemad, kes lastetoetust said, olid seal kirjas. Bro Swindon, Bro Styler, minu nimi, kõik olid seal. Äh, ma olen täiesti kindel, Aliin, et ka sina tunned kedagi, kelle nimi oli see, äh, selles andmebaasis. Ühendkuningriigil ei ole eriti tugevaid äh, traditsioone korralikult maksumaksjate andmete käsitlemisel ma ei usu küll, et neil mingid halvad kavatsused olid, aga usun, et olukord paraneb, kui näiteks uus valitsus ametisse astub järgmisel nädalal, aga kui räägitakse automaatsest andmevahetusest, siis palun mõelge läbi, kas te tahate, et teie pangaandmed satuksid näiteks Ühendkuningriigi ametnike kätte? hea küll rõhutas. suur tänu, Brasiilia. tahaksin öelda kolleegidele et me peame härra Domenici tänama. raportööri tuleb tänada, sest eh, dokument on väga hästi läbimõeldud ja ehm, me peaksime suure austusega tema töösse suhtuma ning siis võib-olla rääkima ka, eh, millised on meie eriarvamused. raportöör, raportöör on liikunud õiges suunas, me toetame tema tegevussuunda küsimus maksupettuste vastasest võitlusest on väga keerukas, see ei ole sugugi lihtne. ja ma arvan, et muudatusettepanekutega on esialgsest varianti õnnestunud parandada. Äh, alguses meil ei olnud võimalusi härra Leonid Eleonora Domenšiga koostööd teha, aga ma usun, et see võimalus meil veel avaneb. me tahaksime rääkida nüüd nendest küsimustest, mida mina sooviksin teiega arutada. mis muudatusettepanekud siis mind huvitavad? näiteks ähm, meil on mõned reservatsioonid ja ma usun, et neid on võimalik koos arutada, et mõistliku lahenduseni jõuda. seega suur tänu veel raportöörile, tegemist oli väga keeruka temaatikaga. Lambert, suur tänu, tõesti õnnitlused raportöörile suurepärase töösaavutuse eest. samuti nõustun sellega, et siin on palju võimalusi erinevate fraktsioonide seisukohtade lähendamisele. vabandan ka Eva Jolie eest, kes on Aafrika delegatsiooni kohtumisel ja e, e, ta palus mind ennast esi, esindada. vaatan läbi mõned muudatusettepanekud, mis mõned teised kolleegid on teinud ma nõustun paljude muudatusettepanekutega ja Rahvapartei muudatusettepanekutega eriti, aga eh, nüüd see CCTV, eh, ühtne ühine maksubaas, eh, arvestades, et iga riigi kohta on eraldi raport koostatud, siis on võimalik saavutada läbipaistvus ja seda põhimõtet on võimalik rakendada ja kui meil on suurem äh, nähtavus ja läbipaistvus, siis muutub ka konkurents palju õiglasemaks. ma ei taha siin rääkida maksukonkurentsist, aga sellest ühtsest maksubaasist saaksite isegi teie kasu. ja nüüd uued liikmesriigid mitte sellepärast, et meil muide, üldse, üldse ühise maksubaasi alusel ei peaks maksumäärad igal pool sarnased olema. kindlasti on võimalik luua selliseid koridore, kus maksutase on erinev, maksumäär on erinev, arvestades erinevat äh, arengutaset, näiteks Ungari äh, ei peaks sattuma äh, raskesse olukorda konkurentsis, sellepärast et teie olete huvitatud hoopis teistsugusest maksumäärast. samuti rääkides OECD kritiseerimisest, ma ütlesin juba eile, et OECD maksukoostöö äh, äh, alane töö ei ole mingi äh, mudel meile eeskuju minu meelest on äh, probleemiks see, et äh, erinevaid lepinguid on nii palju. Äh, minu koduriik Belgia, kujutage ette, et ta nõustub teie koduriigiga kaks korda aastas lõunal koos käia. tegelikult sisust ei räägita siin midagi, aga leping on sõlmitud. niisugust asja lubada ei saa. OECD on aga ka, ka teinud normiks informatsiooni edastamise taotluse alusel, sellega ka ei saa nõustuda, ja need muudatusettepanekud, mille tegi proua Ford, ma muide nõustun eh, eraelu ja isikuandmekaitse küsimusega, mitte keegi ei taha, et tema isikuandmeid avaldatakse. seetõttu vastu peab ütlema, et Briti valitsus lihtsalt tegutses ebaprofessionaalselt, aga meie jaoks ei ole see mingi põhjus. meie ei pea eh, eh, oma otsuseid tegema sellepärast, et teie valitsus pole korrakohaselt käitunud. Eh, ja keelduma siis nüüd automaatsest andmevahetusest. kui ma oleksin nüüd väga otsekohane, siis ütleksin, kui teie partei ükskord võimule tuleb, tehke siis midagi nii palju, kui mina aru saan, olete te ikkagi võimeline, teie valitsus ikkagi on võimeline kaitsma oma sõjasaladusi, kus teie ähm, allveelaevad on, minu meelest ei tohiks mingeid tehnilisi takistusi olla, ärge kasutage niisuguseid vabandusi selleks, et automaatse andmevahetuse vastu või-, võidelda. Äh, mida ma siis tahtsin öelda? Olle Schmidti siin küll ei ole ma üldiselt toetan tema muudatusettepanekuid ja loodan, et meie diskussiooni saab kokku võtta kiirelt, nii et meil oleks ühtne seisukoht nii komisjoni kui ka nõukogu ees. suur tänu, härra Lamberts mm ma arvan, et eh, proua Fordi ettepanek ei puudutanud mitte ainult, eh, ainult valitsuse, praeguse valitsuse tegevust, aga pigem rääkis ta ka nendest eh, konservatiivide rahastajatest, kes ei taha maksuparadiisidest lahkuda. proua Lulling proua esinaine, minu meelest Eh, eelmine, eelkõneleja küll mind ei veennud oma põhjendustega siin, kui ta rääkis automaatsest andmevahetusest, aga nagu ma ka eile siin pikalt-laialt juba seletasin ja võtsin sõna sellel samal teemal, kui me rääkisime halduskoostöö tõhustamisest, siis eh, teen pigem seekord täpsemaid ettepanekuid mis puudutavad muudatusettepanekuid, ka, ka neid, mille esitas proua Ford. infovahetuse kohta nüüd jääb minu seisukoht ikka selliseks, et tuleks rakendada OECD standardeid ja seda ühtselt kõikjalt, see oleks suur, suur samm edasi. ma olen igasuguse automaatse andmevahetuse vastu, ma tagasi ei taha tulla oma põhjenduste juurde, muudatuse nelikümmend kuus niikuinii seletab seda. aga ikkagi tahaksin paar sõna öelda pangasaladuse kohta. see on muutunud lausa poliitiliselt ebakorrektseks ja see ja ma tahaksin Saksa pressist ühe artikli äh, välja tuua teie jaoks, sest te, seal on seda teemat pikalt arutatud. räägin saksa keeles. siin öeldakse panga kliendi saladus. see ei ole pangasaladus, see on kliendi ähm, kontosaladus. tuleneb elementaarsest et õigusest omandile ja eraelu puudu, puutumatusele, mis on aktsioom, ülejäänud, peab ütlema, peab ütlema, et vasakpoolsed on alati isikuandmete kaitse puhul äh, tõusnud barrikaadidele sest see puudutab üksikisiku vabadusi, kus üksikisik tõstetakse kõrgemale kui riik. ja nüüd pange tähele. ühiskond, mis frivoolselt otsustab loobuda isikuandme kaitsmisest, tähendab see seda, et riik lihtsalt kaotab raha ja see viib pigem totalitarismile. ja üksikisiku andmeid võib loovutada ainult siis, kui midagi palju suuremat on kaalul, kaalul riigi mõttes. seega pangasaladus minu arvates on põhiõigus inimesed on seda vääralt tõlgendanud, ma ütlen veel kord, see on inimeste põhiõigus. mina ei nõustu eh, mingisuguse eh, peidetud filo-, filosoofiaga, ei selles teatises, mis siin on, ega eh, raportis mingeid muid kommentaare ma enam teha ei taha. tänan suur tänu, härra Domenitsini raport on väga hästi tasakaalus. ma nii pikalt ei räägi, kui ma eile rääkisin, aga kui me räägime maksude alasest infost, siis selles osas me peaksime küll küsima head nõu, sest kuidas äh, lahendada majanduse probleemi niimoodi, et äh, need äh, tooksid kaasa meile häid lahendusi. kui me räägime, lugupeetud kolleeg Lulling, kui me räägime vabadustest, Prantsuse revolutsioonist ja nii edasi, siis see ei tähenda seda, et me peame kellegi pangakonto andmeid teada saama, vaid see tegelikult ju tähendab seda, et kaovad miljardid, miljoneid eh, raha, mis peaksid tegelikult riikide ehm, eelarves olema ja meie eh, ülesandeks on maksusüsteemi muutmine tõhusamaks. ja siis ma paluksin veel Rahvaparteid, et nad mõtleksid eh, selle üle, et kas nad ikkagi soovivad kõiki raportööri seisukohti säilitada ja äh, jah, kolmkümmend sõna. tahaksin öelda lihtsalt, et äh, ma jagan äh, teie arvamust, mis puudutab isikuvabadusi, aga seda tuleks tasakaalustada veel ühe tähtsa põhimõttega, see on vastutus. ja siin on tekkinud viga, sellepärast et kohustuse ja vastutuse vastus on tasakaal vaja tagada ja Äh, vabadusi tuleb ka äh, vastutavate isikute poolt tagada. suur tänu, et te tegite nii lühidalt, härra Davinci, palun. Äh, võtke nüüd kokku muudatusettepanekute ettepan-, muudatusettepanekud ja millal meil hääletamine toimub. ma tahtsin tegelikult kõigilt nüüd küsida, et kas te soovite, et Euroopa Komisjon kommenteeriks teie raportit? soovite, jah? hea küll, siis anname sõna komisjoni esindajale, palun. suur tänu. ma ei tea, kas ma saaksin viie, viiekümne üheksa muudatusettepaneku kohta äh, täpselt kommentaare esitada, aga peab ütlema, et tõesti, tegemist on vastuolulise ja raske teemaga. Euroopa Komisjoni puhul on tähtis see, et Euroopa parlament toetaks meie tegevussuunda, sest tegemist on üldiste poliitiliste seisukohtadega, liikmesriigid on, mõned on, liikmesriigid on ka öelnud, et äh, osa äh, direktiivi ettepanekuid on juba arutusel olnud erinevatel kohtumistel. Dioril oli õigus, kui ta ütles, et asju tuleb ellu viia praktiliselt. Euroopa Komisjon tahakski, et meil oleksid selged poliitilised visioonid ja need rakenduksid ka praktikas. seetõttu peaks nõukogul olema ka koordineeritud selge poliitika nii äh, nõukogusiseselt kui ka äh, väljaspoole suunatult. praegune raport läheb õiges suunas ja ma tahaksin täna rõhutada ka seda, et me paneme nõukogu tahte mitte proovile täna, sellepärast et ECOFIN peab vaatama läbi Euroopa Komisjoni mitmeid ettepanekuid ning Euroopa Parlament võib nüüd siis hinnata pärast tänast kohtumist, mil määral on nimetatud temaatikaga edasi mindud ja mida veel oleks vaja ette võtta. üks valdkond, mis muudatusettepanekus esile tuli, oli äh, maksupettuste vältimine ja minu meelest peaks olema väga ettevaatlik, kui räägitakse nendest elementidest, mis puudutavad pettust ja neid elemente, mis puudutavad süsteemi tervikuna, mis nõuavad läbipaistvust, tõhusamat maksusüsteemi, see puudutab arenguriike, aga ka liikmesriikide väljapääsustrateegiaid, nii et nad saaksid luua tõhusa maksusüsteemi. ma arvan, et mitmed detailid Äh, vajaksid kommentaare, ma ei hakka neid äh, täpsustama siin, aga tõesti, mul on hea meel näha, et liikmesriigid, äh, vabandust, parlamendiliikmed on nii huvitatud sellest temaatikast, nad on välja toonud lausa detailid, keskendunud just sellele, mida tuleks ära teha selleks, et meie direktiiv oleks tõesti toimiv. suur tänu kõige selle töö eest ja nüüd härra raportöör, palun võtke kokku debatt. kas viis minutit piisab? jah, palun. <clears throat> suur tänu, proua esinaine. kõigepealt tahaksin tänada kõiki inimesi, kes on sõna võtnud ja andnud oma hinnangu tööle, mille ma läbi viisin ma ei tahaks pikemalt sellel punktil peatuda, aga eh, see, mida ütles eh, härra Pulma, oli minu jaoks oluline. Eh, see, mida me tegelikult, tegelikult teeme, on siis parlamendi tegevus äh, viisi nagu julgustamine selles valdkonnas, kus meie veel seadusandjad ei ole ja konsensuse saavutamine on selles mõttes eriti oluline. kaks momenti, automaatne andmevahetus, sellest ma pikalt ei räägiks, sest me juba rääkisime Alvarese raporti ajal eile sellest pikemalt. ainult rõhutaksin seda, et automaatne õnd-, andmevahetus juba töötab hästi liikmesriikide vahel ja on eh, õige pöörata pea tähelepanu andmete kaitsele ja eksisteerivad juba sätted, mis selle konfidentsiaalsuse ka tagavad. ja äh, raport äh, kindlasti rõhutab seda, nii et aitäh ka komisjonile, et komisjon selle ära nimetas ja meie püüame lihtsalt survestada seda, et automaatne andmevahetus ähm, muutuks võimalikult kiiresti äh, siis kohustuseks, mitte selleks, et äh, luurata oma kodanike järele, vaid äh, selleks, et jälgida äh, maksude haldamist. ja äh, aitäh ka härra Fordenile. kõik, eh, mida ma teile tahaksin öelda, on see, et see juhtum, millele te viitate äh,, on siis äh, juhtum, mis tugineb just automaatsele infovahetusele riikide vahel. nüüd siis äh, konsolideeritud korporatiivse maksubaasi osas tahaksin öelda seda, et kahe tuhande viiendal aastal härra Bertrani raportis vastaval teemal äh, on põhiideid ära toodud, nõustun härra Lambertiga, et äh, ühtene äh, maksustamismeetod et rahvusvahelistele ettevõtetele oli eh, oli ette nähtud selleks, et nende ettevõtete jaoks luua üks eelis. Mm, eh, muidugi meie liikmesriigid on fiskaalküsimustes iseseisvad ja määravad ise oma maksumäärad. kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa töötas komisjoni juures üks tehniline töögrupp ja nende töötempo aeglustus seoses sellega, et Iiri referendum ebaõnnestus. aga võib-olla oleks põhjust sellest tehnilisest töörühmast töö uuesti algatada eh, lähtuvalt sellest, et eh, konsolideeritud äh, korporatiivse maksubaasi seisukohalt võib olla ka selline ülemineku ja äh, faas, kus nad saavad valida esimeses faasis, kas seda süsteemi asuda kasutama või mitte ja eriti ähm, siis koostöö seisukohalt loob see teistmoodi äh, olukorra liikmesriikide jaoks. aga aitäh, et seda arvestasite oma sõnavõtus ja meil on olnud siiamaani väga hea koostöö ja hästi, suur tänu, härra Keeri, et te rääkisite itaalia keeles, suurepärane. hea küll, me siis üheteistkümnendal jaanuaril, nagu me ütlesime, hääletame seda juhul, kui ei toimu komisjoni volinike kuulamisi sellel ajal, praegu jäägem selle päevakorra juurde, aga nüüd siis meie järgmine päevakorrapunkt, aga ma näen, et raportöör ei ole veel eh, siia jõudnud, kas keegi teab, millal eh, ta peaks saabuma? Eh, me pidime kell üksteist küll seda punkti juba hakkama arutama. see on siis raport euroala ja riigi rahanduse kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta ja see on ka meie rahanduskomisjoni oluline töövaldkond ja nagu ma teile juba eile ütlesin, oli koordinaatoritel ja ka juhatusel ECOFIN-i troikaga kohtumine, kus me rääkisime siis äh, riigi rahanduse küsimustest ja ma loodan, et härra Giigold kohe varsti jõuab kohale, et me saaksime seda raportit arutama hakata. Okay, colleagues, can I... Can we restart the committee or... hea küll, kolleegid, me võime koosolekuga edasi minna. meie raportöör härra Kigold on saabunud, kas teil on paar minutit aega ehk vaja? Okay, let's start the debate. Our rapporteur is here. hea küll. meie raportöör on siin, raportöör oleja riikide rahanduse kahe tuhande üheksanda aasta aruande kohta. palun, härra Kiigolt, teil on sõna. Zunächst möchte ich mich entschuldigen für die Verspätung. Es ist parallel die Andendelegation und da verhandelt Herr kõigepealt tahaksin vabandada, et ma hilinesin ma olin äh, samal ajal teise delegatsiooni koosolekul, kus äh, härra Margaio on juhatajaks ja seal räägiti sellest, kuidas äh, komisjon ja siis Colombia ja Peruu ähm, saatkondade esindajad saaksid siis edendada kaubandust, räägiti ka inimõigustest ehk teiste sõnadega ma olen siin jäänud kuidagi veskikivide vahele nende esinemiskordadega. aga eh, muidugi eh, raporti osas on olemas eh, teatud probleem, sest teema on väga lai ja ruumi eriti ei ole. kindlasti raporti osas laekub palju muudatusettepanekuid, aga mina tooksin ära põhimomendid, mida peaks äh, rõhutama seoses komisjoni raportiga olukorrast euroalal ja meie peamiseks ähm, prioriteediks on siis äh, kirjeldada neid momente, kus talakoolu veel ei ole. nii et äh, kommentaarid minu raportid keskenduvad just nendele eh, tasakaalust ära olevatele momentidele ja me oleme ju nii komisjoni kui ka nõukoguga neist küsimustest rääkinud. üks kesksetest küsimustest on see, et eh, tuleks kasutada stabiilsuse majanduskasvu eh, instrumente nii eh, liikmesriikides on olemas nii puudujääke kui ülejääke ja meie sooviks oleks saata, saavutada Eurotsoonis tasakaalukam olukord. rõhutaksin veel teist punkti, mis minu nägemuses on eh, selle konkreetse teema prioriteetne valdkond. Eh, need tasakaalutud olukorrad, mis kriisi ajal on tekkinud, on suurendanud kinnisvara väärtust ja see on selline asi, mida peaks ehk lähemalt vaatama, Euroopa Liidul on soovitatud stabiliseerida majandusarengut ja äh, on soovitatud siis omada head Äh, hästi välja arendatud äh, strateegiat, et äh, ei tekiks suuri äärmusi hindades siis kinnisvarale. see looks ka uusi töökohti ja jätkusuutlikke töökohti tulevikus. nüüd äh, avaliku sektori rahanduse osas on toimunud äh, see, et on ebastabiilseid olukordi tekkinud lähtuvalt äh, stabiilsus- ja majanduskasvu paktist. pärast komisjoni ettepanekut äh, riikide rahanduse osas on väga selge, et üksikud liikmesriigid peamiselt ähm, leiavad, et praeguses eurotsooni struktuuris on üksinda kriisist välja rabelemine väga keerukas ja minu arvates peaks parlamendis ähm, avatult rääkima sellest, millised vahendus, lahendused on nende jaoks võimalikud liikmesriikide jaoks on problemaatiline see, et ähm, nad on majanduslike äh, siis ebastabiilsuste meelevallas ja et nad peavad ise ära tasakaalustama oma eelarved maksuvahendite läbi, aga üksikud liikmesriigid äh, maksavad praegu ka erinevaid äh, intressimäärasid, et finantseerida oma riigivõlga ja äh, solidaarsuspõhimõte Euroopa Liidus peaks tähendama ka seda ka, et teatud liikmesriikidel on äh, nii suured äh, probleemid oma riikide rahandusega ja peaks paika panema teatud intressimäärad, see võimaldaks paremat maksualast koostööd ja äh, võimaldaks ka üle saada maksualasest äh, ko-, konkureerimisest. kuid teisest küljest ei peaks eh, olema nii suured riskid seotud oma puudujääkide finantseerimisega. nagu eh, mõnel eh, juhul on olnud näha, aga üks moment, mida siinkohal nimetatud ei ole, on euroala laiendamine teistesse riikidesse oma esimeses arvamuste vahetuses äh, nimetasin ma ära, et tegemist on olulise teemaga, kuid äh, ma ei ole süvenenud sellesse küsimusse veel. aga võib-olla saaks äh, muudatusettepanekuid teha selle küsimuse osas, ehk siis variraportöörid ehk esitaksid oma seisukohad erinevate fraktsioonide nimel ja solidaarsus põhimõtte järgi peaks just parlament olema selle teema osas äh, avalik äh,, avalikum. aga on ebastabiilsetes riikides suuremaid äh, probleeme, kus inflatsiooni äh, tase mõjutaks ka euroala, nii et selles osas peaks toimuma ka fraktsioonide kaudu äh, Ähm, siis äh, avameelsem äh, arutelu. muidugi on fraktsioonide äh, seisukohad erinevad, aga Euroopa Liidu seisukoha pealt on tähtsa küsimusega tegu, kuidas näiteks liituvad riigid, kuidas, millisel ajal nad saavad rahaliiduga ühineda ja selles mõttes loodetavasti jõuame konsensusele ja saame seeläbi ka raportit parandada. tänan, härra Kiigold, aga nüüd äh, proua Fiat Kuning Rahvapartei poolt. suur tänu, proua esinaine, austatud kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada härra Kigali suurepärase töö eest tahaksin isiklikult teda tänada, sellepärast meie kohtumistel kõneles ta alati prantsuse keeles, suur tänu, ja eh, samuti arvestas ta ka minu märkusi ja eh, eriti nendes küsimustes, kus eh, me olime ühel meelel. nüüd nendest punktidest rääkides, mis vajavad uuesti läbivaatamist, on üks näiteks rahapoliitika tegemist on huv-, huvitava ettepanekuga, aga mina oleksin mõõdukam, kui rääkides palkade kontrollimist, ähm, mida äh, konkurentsi hoidmiseks siiski, äh, konkurentsivõime hoidmiseks mõnedes riikides soodustatakse. nüüd äh, tervitan raportööri ähm, suhtumist Euroopa Keskpanka aga siiski arvan, et tuleks läbi vaadata hinnastabiilsuse defin-, definitsioon, võib-olla peaks ka aktiivhindade temaatikat käsitlema või vabandust, vara, varahindade temaatikat käsitlema ning äh, rääkides äh, liialduste piiramisest, äh, siis tundub mulle, et tegemist on pi-, pigem liigse eh, sekkumisega, kui me räägime defitsiidi eh, ja, ja eelarve defitsiidi küsimustest, siis ma jagan eh, raportööri valvsust fiskaalküsimustes, eelistaksin tugevdatud Euroopa koostööd loomulikult, probleem jääb ikkagi äh, nõukogu, seotuks nõukogu üksmeelega, seetõttu no, oleks vaja konsolideer- ja eriti selles küsimuses, mis puudutab ettevõtte tulumaksu konsolideerimist. arvan ka, et on vaja täpsustada, mida oodatakse euroobligatsioonidelt, neid annavad väljaannid, mis, mida tegelikult aluslepingud ette ei näe. teisest küljest äh, võiksid neid, need olla eurolaenud, äh, mida annavad välja e-, mitmed liikmesriigid, see on väga huvitav mõte, äh, see võimalus väärib põhjaliku arutelu kõikides meie fraktsioonides. meie Rahvaparteis ei ole veel seda suutnud teha, aga usun, et lähipäevadel arutame seda küsimust. ja mm, tahaksin kuulda eh, ka eh, kolleegide mõtet, mõtteid selle teema kohta. see tuleb nimelt ikka ja jälle eh, päevakorda ja nüüd suhted eurotsoonist väljaspool olevate riikidega. Mm, kindlasti peaks olema eurotsoon ühtne, selgitaks oma seisukohti ning äh, kehtestaks ennast ka rahvusvahelisel tasandil me oleme siin rääkinud fraktsioonis ka aastaaruannud, aruannetest äh, ja lõppkokkuvõttes tahaksin öelda, et raportöör on väga head tööd teinud. suur tänu, härra Pango. suur tänu. tahaksin härra Kigoldit samuti õnnitleda, väga ambitsioonikas raport. see puudutab Euroopa makromajanduse kõiki tahke, olgu siis rahapoliitika kui äh, valuuta poliitika, vahetuskursipoliitika, vahetuskursipoliitika osas olen äh, nõus raportööriga kui ta kutsub üles eh, läbi mõtlema euro vahetuskurssi võrreldes eh, dollariga. Eh, Saksamaa muide kannatab selle tõttu väga, mitte ainult Saksamaa ja seetõttu tuleks võib-olla ülemaailmselt läbi arutada rahvusvaheliste valuutade osakaal. nii nagu härra Kigolt siis ka äh, rääkis, olen ka mina äh, rahul Euroopa Keskpanga poliitikaga. Nende äh, rahapoliitika on püüdnud tsüklilisust vältida, arvestades neid miljardeid eurosid, mis on pangandussüsteemi süstitud kriisi vältimiseks ja nii nagu ka raportöör, arvan, et on olemas teatud oht, nii nagu ka eelkõneleja ütles, et Euroopas soovitakse eh, palku kontrollida, see ikkagi eh, takistab tööturureformi, struktuurseid reforme Euroopas, Saksamaal ka, me oleme juba õppinud sellest, see puudutab ka eksporti. ja kui inflatsiooni põhjustest kõnelda, siis eh, toetan mõtet, et e, inflatsiooni e, teema on Euroopa Liidus sageli kahe silma vahele jäänud e, inflatsioon siiski tuleneb eelkõige toorainete hindade tõusust ja see mõjutab ka oluliselt palku vähemalt praeguses perioodis ja nüüd eelarve küsimuste osas võiks vaja minna teatud täpsustusi. kui te lubate, siis ma räägin sellest, sest ma ise tegelen avaliku sektori stabiilsusega, nüüd härra Kigoldi raportis kutsutakse üles antitsüklilise eelarvepoliitika rakendamisele ja samal ajal isegi majanduslanguse perioodil rõhutatakse äh, riigi võla aspekti, seda tuleks vaadata pigem pikemaajalises perspektiivis näiteks, mis on toimunud eh, defitsiidiperioodil, mis on eh, toimunud ülejäägiperioodil ja eh, nüüd sanktsioneerida neid riike, kelle majandus on taastuma, lämmatab pigem majanduskasvu ja, ja defitsiit muide hoopis kasvab selle tõttu minu meelest, kui me tahame defitsiiti peatada, siis, siis äh, peatame ka need majandust kaas-, taastamise kavad. taastamismeetmed ei tuleks äh, ära lõpetada liig-, liiga vara, ma tahaksin küll öelda, et ma ei ole mingisugune fanaatiline riigivõla toetaja, aga äh, me peame ikkagi vastavalt olukorrale käituma, on olnud selliseid riike, kes on praktiseerinud nii-öelda halbu Äh, halva riigivõla tekitamist. võib-olla peaks äh, riigivõlga äh, Euroopa Komisjon ka teistmoodi defineerima, teha, tegema vahet headel ja halbadel võlgadel. see on minu ettepanek, aga igal juhul tuleks toetada täistööhõiveperioodil ta, eelarve tasakaalustatust ja nii nagu kahe tuhande viiendal aastal toimus majanduskasvupakti läbivaatamine, tuleb ka arvestada seda, et kui on tegemist erakorralise olukorraga, siis, siis tuleb ka erakorralisi meetmeid rakendada, praegune eh, aast-, praegust aastast siiski eh, iseloomustab veel negatiivne majanduskasv. Need olid meie muudatusettepanekud äh, aga igal juhul äh, me näeme, et äh, raport liigub konstruktiivselt edasi, suur tänu. härra Tremosa, Altelt, palun. Äh, ähm, suur tänu. mina tahaksin samuti tänada raportööri tema poolt tehtud töö eest meil on temaga olnud mõningaid diskussioone, me oleme jaganud murekohti ja oma ideid ja loomulikult on meil ka mõningaid erinevaid ideid, me esitame omapoolsed muudatusettepanekud juba päris varsti äh, enne nädala lõppu. ja põhimõtteliselt me oleme nõus selle küsimusega, mis puudutab äh, liigset äh, avaliku sektori puudujääki äh, tulevikus meil on vaja selle kohta ka kommentaare, mille äh, puhul võib äh, äh, kulutada, siis näiteks kui me räägime reformidest nagu Saksamaal, siis see on üks võimalik, või kui asendatakse kõnniteid või parandatakse kõnniteid, nagu see toimub Hispaanias me peame teadma, milline see poliitika kulutuste osas tegelikkuses on, kas nad tahavad äh, suurendada kasvu ja tootlikkust. meil on vaja, millele on kulutatud raha, kus on tegemist avaliku sektori defitsiidiga. me näeme ka seda, äh, kus on tegemist äh, Äh, siis mitte jätkusuutliku äh, riigisektori puudujäägiga ja siis me liigume tulevikus äh, tohutu mulli suunas, kuigi loodetavasti see ei juhtu, aga igal juhul me esitame Äh, nende mõtete osas omapoolsed muudatusettepanekud. ma olen nõus raportööriga selles osas, kus äh, ta ütleb, et me peame äh, pakkuma välja uue definitsiooni hinnastabiilsuse osas ning me peaksime vaatama ka seda, mis jut-, mis toimub finantsvaradega ja füüsiliste varadega. Ma arvan, et erinevate kuulamiste käigus, mis meil on olnud, Eh, just selles erikomisjonis majanduskriisi jaoks, siis meil on vaja ka mingit sellist vooritulede eh, süsteemi selleks, et krediiti suurendada. Hispaanias me oleme näinud kahekümneprotsendilist kasvu aastas, eh, kui meil on tegemist kinnisvarasektori laenudega, ühtegi kriteeriumit ei rakendatud selles osas ning tekkis ka muidugi tohutu suur mull, mis Hispaanias just lõhkes ja loomulikult me ei taha, et sellist olukorda võib, või selline olukord võib meile uuesti tekkida. mis tututab nüüd olukorda Euroopas, siis ähm, siis meil on vaja sellist asja nagu ühtne Euroopa äh, riigikassa, meil võib olla ühtne äh, eelarvepoliitika, kui meil on olemas ühtne Euroopa riigikassa ma usun, et oleks väga huvitav vaadata ka Ameerika stsenaariumi, sellepärast et nendel on olemas ühtne rahanduspoliitika. fiskaalsõltumatust osariikide puhul on arvesse võetud, kui, kui me räägime eelarvepoliitikast, siis seda juhib föderaalvalitsus siin on tegemist ka mudeliga, me, mida me peaksime täpsemalt uurima, sellepärast et ühtne rahanduspoliitika on parem, kui äh, siin on ka tegemist Euroopa ühtse riigikassaga, mis seda toetab ja seda me peaksime kindlasti antud koosseisu puhul arutama ja oleks ka hea kuulata komisjoni ja Euroopa Keskpanga arvamust selles osas. ja et ka nemad hakkaksid täpsemalt uurima antud võimalust me oleme nõus selle küsimusega, mis puudutab mõnda jooksevkonto defitsiidi valdkonda, kuid on väga raske hinnata, kuidas me saaksime jooksevkonto ülejääki piirata, sest kui majanduskirjandus näitab meile, et esimeseks sammuks majanduskriisist väljumisel on ekspordi suurendamine ja me ei leia, et see on mõistlik või õige võimalik kontrollida kaubandus ülegi, nagu siin tekstis on toodud, siis me leiame, et siin on äh, tegemist liigse seks-, sekkumisega, mis meie arvates ei oleks äh, äh tasuv, kus rahanduspoliitika kaudu püüame kaubandus ülegi äh, piirata, sest meil on vaja eksporti rohkem kui midagi muud selleks, et kriisist välja pääseda. vaatame, mis euroga äh, toimub. ja see on ka tõsi ja ma äh, hindan Euroopa Komisjoni tähelepanu selles osas, mis puudutab äh, liigse tasakaalu puudumise äh, korrigeerimist, kuid kui me vaatame Krugmani raportit, siis teda kritiseeris Hiina valitsus Hiina valuutakursi manipuleerimise tõttu. kui meil on tegemist kunstlikult devalveeritud kurssidega, mis viib äh, sellise kaubandusbilansi ülejäägini, nagu me Hiinas praegusel hetkel näeme, äh, siis äh, kursil, valuutakurssidel on ka oma automaatne korrektsioonimehhanism ja kui see ei toimi, siis see on seetõttu, et riigid ei pea kinni nend-, oma nendest alus, põhju-, põhjust, Äh, põhjustest ja seda me Hiinas ka oleme näinud. seetõttu maailma, äh, vabandust, Euroopa Keskpank ja volinik on seda ka hiljuti arutanud, et äh, me, see Hiina valuuta tuleb alla hinnata selleks, et korrigeerida väärtuste kääre fiskaalkontrolli puhul on meil vaja saavutada tihedamat kontrolli, me räägime ka fiskaalpädevusest ning kui raportöör ütleb, et me peaksime liikuma äh, fiskaal- ja maksukonkurentsilt koostööle, siis me samas peame meeles pidama ka seda, et teinekord on väga mõistlik, kui meil on ja tervistav, kui meil on konkurents mitte ainult äh, ettevõtete vahel, vaid ka äh, valitsuste vahel, kui see lisab distsipliini, täiendavat distsipliini ja samas äh, piiranguid kulutuste osas. me kindlasti seda valdkonda kommenteerime edasi ja härra Kiigal, ma võin teile andagi Äh, viited kirjandusmaterjale, mis äh, kirjeldavad maksukonkurentsi eeliseid. alati me ei näe maksude vähenemisi konkurentsi puudumise puhul. Ameerika Ühendriikides äh, Dow Jonesis noteeritud firmad asuvad Delaware'is see ja seal on kõige kõrgem tulumaksumäär ähm, Ühendriikides ja nende asukoht on seal, mitte kuskil mujal, kus nad maksaksid vähem ja see on seotud põhjustega, mis on ka äh, kohtu poolt, Euroopa Kohtu poolt ära toodud, see on seotud juriidiliste küsimustega, mis äh, on äh, ülevõtmistega seotus, nii et, seotud, nii et maksukonkurents ei ole halb asi, vaadates Ameerika Ühendriikide kogemusi, tundub, et see on selge, et äh, oma peakontorid Ameerika Ühendriikidesse asukohtade põhjal äh,, asukohtade valikul hinnatakse mitte ainult makse, vaid ka teisi küsimusi ja äh, näiteks juriidilisi küsimusi. suur tänu, härra Kiigel, suur tänu äh, teiepoolse koostöö eest ja me saadame teile ka muudatusettepanekud selleks, et täiendada teie poolt saavutatud tulemusi. härra Epping. Ähm, eh, suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin alustada sellest, et õnnitleda raportööri. raportis on mitmeid põnevaid punkte. Ehm, tasakaalust väljaolek Eurotsoonis on üks teema, mida ta on nimetanud ja tõsi ta on, et see nii on, ja pikas perspektiivis võib see problemaatiliseks osuneda, kuid praegu on nii, et meil on Eurotsoonis küll sama vääring kasutusel, kuid eh, majandused on erinevad ja see sisemist survet kindlasti avaldab ka eurole. ja viimase punkti osas tahaksin öelda, et kindlasti on euroga seotud palju positiivseid eh, momente, aga me peame pöörama tähelepanu ka nõrkadele punktidele, mis on sisemiselt tasakaalust välja olemise hetked ja nendel tuleb rohkem tähelepanu pöörata. aga palga äh, küsimustes, palga vahendamise küsimustes ähm, on äh, palga kohandamise küsimused on majanduse taastumise seisukoha pealt tähtsad. nõustun selles mõttes äh, Rahvapartei esindaja poolt öelduga ja äh, stabiilsust kindlasti suurendaks palgaküsimusega tegelemine. punkt viisteist, raportöör siin nimetab erinevaid riike, kus tuleks rakendada meetmeid, et tööhõivet suurendada. ja mind veidikene üllatab see, millisel tasemel soovitatakse töötada, pigem ehk tuleks siis madalaim palk paika panna ja soodustada siis investeeringuid riikidesse, aga samas teisest küljest tuleb ka stabiilsus- ja majanduskasvu pakti seisukohti arvestada. ma arvan, et siinkohal on teil liiga palju ühes ähm, sättes ära öeldud ja siin on ka teatud vastuolusid äh, selles lõikes ära toodud, aga Euroopa Liidu eelarve on ebapiisav, seda te samuti nimetate. kui te soovite niisugust makromajanduslik, majanduslikku poliitikat, mis puudutab kõiki valdkondi, siis kuidas te seda teete, kas võib-olla viite sisse Euroopa maksu, nii nagu pakkus härra Verhofstadt, kes on nüüd ALD esimees, tõesti üks, üks väheseid liberaale, kes niisuguse maksuettepanekuga on välja tulnud. aga nüüd äh, stabiilsuse kasvu pakt, mina ei arva küll, et seda oleks vaja läbi vaadata. Äh, mõelgem parem läbi, mida selle paktiga teha kuidas seda kohandada olukorraga, aga minu meelest ei oleks vaja seda äh, kasvu- ja stabiilsuspakt on väga hea asi. Äh, vaadakem läbi, millised on selle pakti võimalused, milliseid positiivseid mõtteid selles on? euroobligatsioonide küsimusest te rääkisite ka, ma eriti ei poolda seda mõtet, euroobligatsioonide või võlakirjade väljaandmine näitab seda, et me suurendame oma võlga liikmesriikide võlad on juba väga kõrged ja teie soovite veel lisada sellele võlgu eh, euro võlakirjade emiteerimisega. ma arvan küll, et eh, sellega eh, võime me lausa mm, lausa Euroopa Liidu la-, võlalaviini päästev alla. samuti tahaksin eh, soovida, et raportöör oleks väga ettevaatlik selle mõtte osas, mis puudutab palkade kontrollimist. kui te sellega ettevaatlik ei ole, siis te lihtsalt provotseerite tööpuuduse kasvu. see ei ole sugugi hea. mina sooviksin ka raportööri tänada väga ambitsioonika raporti eest, tegemist ei ole sugugi lihtsa teemaga, niisugune raport peaks muidugi käsitlema kõiki teemasid, seega ta peab olema väga ambitsioonikas. aga ikkagi mul on mõned tähelepanekud, näiteks artikkel kaks, keskpank ja rahapoliitika. oma raportis keskpanga kohta näitasin ma, et me ju kiidame heaks tema raha, rahaperioodi käesoleval perioodil, aga muidugi seal olid omad tingimused. minu raportis räägib, räägiti pigem sellest, et et energia ja toidu hindadest põhjustatud inflatsioonile vaatas pank pigem läbi sõrmede, aga põhimõtteliselt võib panga tegevuse heaks kiita, nüüd artikkel punkt viis. kas ei peaks siin ka Hiina eh, suurele pildile lisama? ega see Eurotsooni probleemide kuhjumine ei ole tekkinud ainult dollari langusest, vaid ka mm, sellest, mis toimub Hiinas ja nüüd eh, punkt kuus. sugugi ei ole selge see, mida siin räägitakse hindade stabiilsusega äh,, mis peaks olema seotud energiatoiduainete hindadega. kui kaalutakse äh, reguleerimist, siis seda peaks ikkagi leibkondade kulutuste analüüsi põhjal tegema. seda oleks vaja täpsustada. ja nüüd Äh, punktid üksteist, kaksteist ja kolmteist, äh, ma nõustun, et on olemas puudusi, äh, aga see tasakaalutus ei ole defineeritud ja punktis kaksteist näiteks öeldakse, et tasakaalustamatus on kriisi ajal vähenenud. muide, defitsiit ei ole sugugi vähenenud kui raportis, aga tasakaalust tasakaalustatust täpsemalt defineeritakse, siis võib-olla võiks ka aru saada sellest punktist number kaksteist paremini. ja nüüd palkade kontroll. minu meelest iseenesest äh, mõõdukas palgakontroll on iseenesest ju hea, see on ikkagi äh, äh, vastutustundliku palgapoliitika rakendamine, mis peegeldab ka tootlikkust, mm, aga praegu siin on võib-olla äh, veidralt väljendatud, võib-olla peaks rääkima lihtsalt nende igasuguste boonuste pakettide lõpetamisest stimul, vabandust, majandusstiimuli pa-, pakettide lõpetamisest liikmesriikides äh, ja nendes riikides, kus on suured äh, eelarve puudujäägid, nendes tuleks äh, siis kaaluda võimalust neid stiimulipakette kauem rakendada. punkti kahekümne puhul peaks vähemalt raport selgitama, kuidas need asjad käivad, täpsemalt nimelt me ei saa lihtsalt öelda, et eelarve puudujäägi, ülemäärase eelarve puudujäägi menetlust tuleks kasutada, me peaksime selgesõnalisemalt ütlema, mida me soovime. sama puudutab ka punkti kakskümmend neli. ja lõpuks arvan, et raport peaks tegelema küsimusega, mis puudutab eurotsooni, mis liigub kahel kiirusel üks rühm on distsiplineeritum kui teised ja e, teisest küljest on suure võlgnevusega Eurotsooni liikmesriikidega tegemist ja see ei ole ka Eurotsoonile endale hea. me peaksime arutama ka väljumisstrateegiat, nii nagu eile seminarilgi toimus. rääkisime raha- ja fiskaalpoliitika koordineerimist fiskaalpoliitika peaks arvestama seda, mida rahapoliitikas on ära tehtud, võib-olla isegi ennetama rahapoliitikat, nii nagu akadeemilised analüütikud või vaatlejad soovitavad. tegemist on siiski üldiselt väga hea raportiga, aga need punktid, mis ma välja tõin, aitaksid kindlasti eh, raportit veelgi paremaks muuta. härra Kiigolt, kas te soovite nüüd kokku võtta? vabandust, siin on veel keegi, kes soovib sõna. Äh, palun, proua Jüri. suur tänu. härra Kiigolt rääkis justkui minuga, sellepärast et äh, mina ei kuulu Eurotsooni ja muidu tunnen ma ennast siin üksikuna. suur tänu raportöörile et te võtsite ka mitte Eurotsooni kuuluvate riikide olukorra vaatluse alla. Te rääkisite, kuidas Eurotsoon toetab arenguriike, aga me ei räägi ju sellest, eh, nendest Euroopa riikidest, mis Eurotsoonist on väljas. kriisiaegadel elasid need riigid läbi suuri raskusi, seetõttu teen ettepaneku, et EKOn komisjon peaks niisuguste küsimustega samuti tegelema õigelt, õigeaegselt. ja nii nagu ma aru olen saanud, siis kahe nädala pärast toimubki meil vastavteemaline debatt Strasbourgis. ja kui te lubate, siis teeksin ühe kommentaari see puudutab Eurotsooni ühtset esindatust. ma oleksin siin ettevaatlikum. Lissaboni lepinguga oleme ametlikult Eurogrupi tunnustanud, keegi selle vastu ei ole, aga selle grupi formaal-, formaliseerimine ja sellele ka välisvolituste andmine oleks problemaatiline. Lissaboni lepinguga on edasi liigutud nüüd vaatame, mis edasi juhtub välispoliitika kõrge esindajaga ja uue ülemkogu või nõukogu presidendiga. kahe tuhande neljandal aastal, kui Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ühinesid Euroopa Liiduga, siis äh, võeti ka kohustus Eurotsooniga ühinemiseks. aga e, eriti palju positiivseid tulemusi ei ole näha. kaheksa sotsialistide valitsemise aasta jooksul on eh, Ungari pigem liikunud sellest eesmärgist eemale ja mitte Eurotsooni riigid on nüüd end leidnud väga raskes olukorras, kui me kujutame ette, et Eurotsoon saab ka õiguse riike väljaspool Euroopa Liitu esindada või Eurotsooni esindada, siis ma arvan, et see lihtsalt äh, kahjustab meie majandust. härra raportöör, palun. suur tänu kommentaaride eest ja taga, positiivse tagasiside eest. tahaksin nüüd läbi vaadata mõned kommentaarid, mis siin tehti ja ka kriitika. kõigepealt eurovõlakirjad ja erinevate intressimäärade kulu jagamine. võib-olla ma peaksin siin täpsustama. ma ei viidanud sellele, et ma soovin, et võlatase suureneks. soovin pigem nende meetmete eh, kasutamist, mis võimaldab eh, võlgu finantseerida need riigid, mis on jätkusuutliku arengusse, haridusse in-, investeerinud, neid tuleks aidata, see, et nad ei tõst-, et nende võlatasse ei tõuseks. nüüd, kui ma positiivselt kommenteerisin majanduskasvu pakti, siis kritiseerisin Euroopa Komisjoni kõrge võlamäärade soosimise pärast muidugi, aga, aga raport, raportis ekspansiivsetest ähm, laenupoliitikast ei räägita isegi he headel eesmärkidel ei saa tõsiselt öelda, et kuna on vaja investeeringuid teha ja, ja äh, haridust toetada, siis võtame aga järjest rohkem võlgu. praeguses, aga samas peab ütlema, et need äh, liigse mm, eelarve puudujäägi äh, menetlus võimaldab riikidel neid meetmeid rakendada, mis arvestavad praegust majandusolukorda. tegelikult meil ju ei ole nii palju e, eriarvamusega, Euroopa Komisjon on ikkagi eelarve puudujäägi menetlusega algust teinud, e, selleks, et sellel ka mingi mõju oleks tulevikus, Saksamaal muide kannatame me sellepärast, et Saksamaa kärbib makse, pikemas perspektiivis muudu-, muut-, noh, suurendab see isegi eelarvedefitsiiti ja sellepärast ma tahaksin väga, et kuidagi halba majanduspoliitikat saaks tasakaalustada. nüüd kuulasin teid ära liigse võlgnevuse kohta ja, ja tahaksin öelda, et interventsionism ei funktsioneeri kui te soovite ainult äh, defitsiiti äh, piirata ja ikka räägite ülejäägist. Luna ütles samamoodi, kui ta ütles, et äh, väga hea on ju palku kuidagi kontrollida vastavalt tootlikkusele. ma nõustun teiega, see peaks ka vastama inflatsioonile, aga Austria, Saksamaa, Holland äh, on sellises olukorras, kus palgaarengud on tegelikult palju tagasihoidlikumad olnud ja see, seda ma mõtlesingi, kui ma rääkisin panka, palkade kontrollimisest ja olin kriitiline. kriisiolukorras on tõsine oht, et tekib deflatsioon ja seetõttu sooviksin, et me arutaksime seda küsimustikku see ei ole nii, et, et need, kes ametiühingutesse kuuluvad, soovivad suuremaid palku ja need, kes tööandja poolel on, need soovivad madalamaid palku, aga võtkem ühisturgu tõsiselt ja arutagem neid küsimusi ja mingem nendest klassikalistest vastandustest natukene kaugemale, ma arvan, et need ajad on möödas, keegi ei räägi liigs, liigsest, liigkõrgete palkade arengust, aga me ei soovi ka deflatsiooni. tehti mitmeid väärtuslikke märkusi, näiteks ma nõustun punkti viie osas tehtud märkusega, et Hiinast peaks samuti rääkima. nüansseeritum lähenemine punktist kaks ja Keskpanga rahapoliitika küsimuses peab ütlema, et et ma lihtsalt, no ma nõustun teiega, aga ma püüdsin natukene pehmemalt väljendada maksa, maksukonkurents. siis vaadates maksukonkurentsi, siis tõepoolest sellega me võime tekitada siis äh, tegelikku kasu. vaat, kuid vaadates erinevaid poliitikaid, mida on ellu viidud Saksamaal, on see, et kui meil on tegemist turuga, teil on tahada, et turg ja konkurents on kõigile kasulik, siis samal ajal on teil vaja ka riiki, mis paneb paika piirid ja äh, Äh, näitab suuna kätte, aga kui regulatsioonid panevad need ka asjad üksteisega konkureerima, siis ei ole küll kõikides valdkondades negatiivne, kuid kui tuleb sellistes valdkondades nagu maksustamine, kus on võimalik äh, petta äh, ja viid lihtsalt oma asukoha teise riiki, siis piirideüleselt tekib ka maksumäärade osas konkurents, siis see on turumajanduse põhimõtte vastane mis vajab riigi osalust äh, tegutsemiseks raamistikuga pakkamisel, me oleme siis sellises kohas, kus maksustamise valdkonnas meil on kahjulikult mõjuv maksukonkurents ning seda me nägime ka Hans-Werner Sinni poolt, kui on kes oli äh, üks äh, suurema neoliberalismi pooldajaid Saksamaal ja kes ütles, et see on äh, liig ja me ei saa niimoodi edasi minna. me peaksime püüdma vältida klassikalist debatti nende vahel, kes tahavad vähem maksta, teised tahavad rohkem maksma. ja selle asemel ütleme, et siin peaks, meil peab olema ka inimestel suveräänsus, kes panevad paika maksustamise määra ja siin meil ei, see ei ole jäetud turujõudude konkurentsi ülesandeks panna paika regulatiivne raamistik. on ka muid asju, mida ma tahaksin hiljem kommenteerida, kuid ma tänan teid teie kommentaaride eest. ma usun, et meil tuleb väga huvitav oluline raport. suur tänu ja muudatuste tähtaeg on kaheksateistkümnes detsember üheteistkümnendal jaanuaril vaatame muudatusettepanekud üle, eeldades, et meil ei ole komisjoni kuulamist. kahekümne kuuendal on hääletamine, läheme edasi väga kiirelt. Äh, sest meil on ainult pool tundi järel äh, proua Indusfeldi raporti jaoks ja ma annan teile kohe ka sõna, vahetame kohad siin vahepeal. ma väljendan äh, ennast küllaltki lühivalt ja samas ka veenvalt, et meil ei ole vaja pikka debatti sest tegemist on ainult esialgse arvamuste vahetamisega, nii ma ei usu, et meil selleks väga palju aega ka läheb. minu raport on siis konkurentsipoliitika aastaaruanne. Euroopa Parlament igal aastal annab ka omapoolsed kommentaarid selle kohta ja käesoleva aasta raportis on äh, huvitav just igasugused pääste taastamisse tegevused riigiabi toel ja siin on kaetud ka mõningad muud valdkonnad. kõigepealt siis äh, protseduurilised küsimused, et ma olen ette valmistanud ka väga konkreetse teksti, mis peaks olema debati aluseks ja ma paluksin kolleegidel omalt poolt muudatusettepanekuid teha selleks, et teksti laiendada. mul oli juba koosolek äh, variraportööridega ja üldiselt me olime kokkuleppel paljude küsimuste osas, mida me peaksime puudutama äh, ja nii et ärge leid-, äh, pidage seda minu siis lõplikuks vaatepunktiks ning teine asi, mille puhul me oleme kõik äh, ühel meelel ja me tahaksime rõhutada tõepoolest Euroopa Parlamendi rolli konkurentsipoliitika valdkonnas. sest see on praktiliselt eksklusiivselt Euroopa Komisjoni käes, aga olles kodanike esindaja, me tahame öelda ka oma sõna selle kohta, kuidas konkurentsipoliitika äh, kujuneb. loomulikult meil ei ole mitmeid eri, erinevaid ametlikke instrumente selle jaoks, kuid vähemalt eeldaksime, et Euroopa Komisjon annab aru Euroopa Parlamendile eh, selle kohta, mida ta on teinud vastavalt meie soovitustele antud valdkonnas ja kuidas eh, meile seda, eh, kui ta seda meie soovitusi täitnud ei ole, siis ta peaks selle kohta aru andma. mis puudutab riigiabi, ja see on üks põhilistest küsimustest, siis äh, riigiabi reeglid või konkurentsireeglid või siis põhiliselt ikka riigiabi reeglid, sest seda on kasutatud äh, äh, sarnaselt Ameerika Ühendriikide valitsuse föderaalse abivahendide komplektina, see ei ole lihtsalt instrument, et selleks, et pakkuda abi äh, raskuses olevatele ettevõtetele, vaid kaudselt on see regulatiivne instrument ja me peaksime seda arvesse võtma, kui me hindame tervet seda protsessi. loomulikult kõik on nõus, et viimase pooleteise aasta, aasta jooksul oli vajalik äh, kiireloomuline riigi äh, sekkumine me võime olla eriarvamusel, millisel määral seda vaja oli. kuid midagi tuli ära teha. kuid võttes arvesse neid summasid ja võttes äh, arvesse riigi võlga ja eelarve defitsiiti, ma jõudsin siia kohale eelmise diskussiooni lõpus küll, rääkides võlamääradest, äh, siis me ei oleme oma kodanikele seda võlgu, et me peame tõepoolest väga põhjalikult hindama seda, millele raha on kulutatud. mitte ainult seda, kas see vastas äh, erinevatele reeglitele, määrustele, vaid me peaksime vaatama selle tõhusust. eriti niinimetatud rohelise taastamise plaani, sellepärast väga palju riigiabist, mida äh, Äh, oli välja antud, oli seotud siis radikaalse muudatuse vajadusega liikuda jätkusuutlikuma äh, tootmise majanduse suunas. ja ma tahaks siiski teada, et kas see on, sellega on saavutatud radikaalseid muudatusi, mul on siin mõningad küsimärgid, aga ma igal juhul jään siin ettevaatlikuks. siis ähm, teine asi, ma usun, mida me peaksime rõhutama, on see, et me peaksime välja, selgelt väljendama, et tegemist on ajutise olukorraga. ning äh, on olemas esimesed taastumise märgid, siis me teame, et meie ees on ikkagi veel mitmeid raskeid ülesandeid. samas on mõningate riigiabikavade puhul äh, väga lihtne see, et nad vaikselt muutuvad äh, äh, tavapäraseks ja alaliseks, nii et me peaksime mõtlema ka, millised on meie väljumisstrateegiad ja need peavad paigas olema selleks äh, ajaks, kui see õige hetk saabub. nii et see oli siis riigiabist, siis veel üks oluline teema on siis erinevad konkurentsi Äh, eeskirjad, see puudutab just äh, kartelli, äh, kartellivastaseid meetmeid, sest Euroopa Komisjon on nüüd harjumuspäraselt hakanud rakendama väga kõrgeid trahvimääri ja see on ka tõrjuva meetmena kasutuses, sest loomulikult me tahame konkurentsivastast käitumist ohjata, kuid me peaksime mõtlema ka selle peale, kas Euroopa Komisjoni äh, vahendite komplekt võiks olla natuke äh, paremini arendatud, kas see nüüd trahvid, trahvide alus on see õige alus, sest kui mõned, kui mõned ettevõtted on tõepoolest teinud ära väga palju selleks, et vältida erinevaid konkurentsi äh, eeskirjade rikkumise meetmeid ja kui me näeme, et nad on äh, Äh, nõuetele vastanud, neid programme järginud, siis me peaksime vaatama ka siis äh, individuaalse vastutuse küsimust ja juriidiliselt on tegemist väga keerulise küsimusega, kuid Euroopa Parlament tõepoolest peaks andma siin ka omapoolse signaali välja ma jätan mõned teised küsimused kõrvale, äh, siin on erinevate sektoripäringute nõuded, kuid ajagraafiku mõttes on tegemist siin ka poliitilise teemaga ma tahaksin soovitada seda, et me äh, lükkaksime märtsikuus, äh, kus ähm, istinguli selle hääletamises, meil on mõningaid äh, grupierandeid, üks on seotud moodosõidukutega äh,, näiteks ja see peaks jääma maisse, nüüd kui me tahaksime saavutada omapoolset mõju, me peaksime oma positsioonini jõudma nii kiiresti kui võimalik. ma tean, et on ka teisi komisjone, kes tahaksid omapoolselt kaasa lüüa, tahaksid, et nende arvamust küsitakse, kui peaks olema võimalik jõuda kokkuleppele menetlusega, mille raames need komisjonid saavad esitada omapoolse muudatusettepanekud selle protsessi käigus ning meie omalt poolt saame garanteerida, et need muudatusettepanekud äh, võtame arvesse või vähemalt hääletame nende osas. ma arvan, et see ongi minu poolt hetkel kõik. Um, um, nüüd tahaksin anda sõna härra Schwabile, Rahvapartei variraportöörile suur tänu, esimees, tänan proua Intvelti tema hea ettevalmistus ja koostöö on meie arutelu ka lihtsustanud. olen temaga põhiosas nõus, aga omaalgatuslike raportite piiratud äh, rakendusala ähm, mõjutab ka meie olukorda, sest siin tegeldi siseturu küsimustega väga lühidalt. kahju, sest aasta kaks tuhat kaheksa oli see aasta, kus me nägime väga palju riigi sekkumist konkurentsi küsimustesse ja nüüd jõustus ka Lissaboni lepe, mis tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on rohkem kaasotsustuspädevust selles valdkonnas ja see mõjutab kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks sätteid Euroopa aluslepingus. ma ei taha pikalt rääkida, seega lühidalt. Euroopa Parlament on oma nägemuse öelnud omaalgatuslikus raportis eh, konkurentsiseaduse kohta, aga öelgem nii, et vaatamata raskustele, ärgem alahinnakem seda teemat ja püüdkem komisjoni poliitikat konstruktiivselt toetada. ma arvan, et siin on veel võimalust parandamiseks, rääkisin härra Mossoga komisjonist ja komisjon on ka valmis neid parandusi sisse viid-, viima. aga eh, mis puudutab muudatusettepanekuid, mida ma olen esitanud, siis nendes on arvestatud parlamendi seisukohti, siin on Leena raportist ja Sanchez Presedo raportist seisukohad ja teiseks tahaksin välja tuua mõned detailed, näiteks konkreetne koostöö konkurentsiametite vahel näiteks kui on kartellivastaste sunnimeetmete rakendamisega tegu ja riigiabipoliitika eh, siis eh, päringud, mis on juba tehtud ja tehakse kindlasti ka tulevikus. Eh, üldiselt tahan öelda, et ma täielikul toetan raportit, me isegi rohelistega leidsime ühise keele ja peamiselt olen raportiga nõus ja vaatame, millised on komisjoni lähenemised, kuulame ka ekspertide seisukohad ära, vaatame, mida ütleb IMCO variraportöör. ja meil on lõppdaatumist pandud üheksas detsember, nii et loodame, et me saame õigeaegselt raporti läbi. aitäh, härra Schwab ja nüüd härra Sanchez, palun, sotsiaaldemokraatidest. tänan, esimees, tahaksin alustada sellest, et tänan raportööri tehtud töö eest, tegemist on kasuliku dokumendiga ja hea alusmaterjaliga, et läbi vaadata, milline on olnud konkurentsipoliitika kahe tuhande kaheksandal aastal. ja raport on vajalik neile, kellel on vaja konkreetseid verstapoiste, ehk siis kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme on tegelikult erinevad aastad ja meil tuleb nendest rääkida ka erinevas kontekstis me peaksime olema ka ettevaatlikud selles osas, et me liiga suure koormuse paneksime eh, komisjonile raportite koostamise osas. niikuinii on olemas iga-aastased raportid ja eh, spetsiifilised raportid peavad eh, olema siis kindlasti kindlatel teemadel, aga legitiimsuse ja tõhususe seisukohalt peab olema rohkem ka parlament kaasatud Ehm, muidugi siseturu küsimused langevad ehm, siis kaasotsustusmenetluse alla, samuti tarbija ehm, õigused on sama menetluse käsitleda, aga konkurentsipoliitika osas on äh, siis äh, parlamendil võtmeroll. kaks tuhat kaheksa oli aasta, mil kriis meid valusalt lõi ja see ei tähenda sugugi seda, et äh, mm, konkurentsipoliitika oleks tahaplaanile jäetud, pigem on siis stabiilsuse taastamiseks olnud see vajalik, sest konkurentsi poliitika peab samuti aitama meil finantsraskustest ja finantskriisist üle saada ning tagama selle, et meil on stabiilne finantsturg, mis on stabiilsuse kui sellise võtmesõna. aga siin on teatud moraalsed riskid, mm, sest et me ei saa seda lihtsalt raportisse panna, me peame ka ellu viima riigipoolseid meetmeid, mis praegusel hetkel ei ole piisavad. ja vaadates siis äh, kompensatsiooni äh, mehhanisme, äh, me praegu ei ole võtnud agressiivset seisukohta finantsinstitutsioonide osas, me peame sellise lähenema leidma, mis meie kodanikke toetaks ja selles raportis on üks võtmemoment, mis puudutab tarbijaid ja kartelle. see peaks olema kuidagi eraldi esile toodud raportis, sest eh, siin on selgitatud, et eh, kartellilepetel on eh, tohutu negatiivne mõju majandusele ja ka tarbijatele ja see on ka tõestuseks sellele, et konkurents toimib. aga vaadates, mida me juba oleme saavutanud siin parlamendis ja neid arutelusid, mis möödunud parlamendi mandaatperioodil toimusid, siis siin peaks kindlasti olema kaans otsustusmenetlusega eh, tegu. ja vaadates äh, äh, Äh, näiteks USA-d, siis äh, miski ei peaks meid äh, takistama siis selliste meetmete rakendamist, mis tõhusalt toetab tarbijaid. energiapakett, mis kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võeti, peaks ka olema positiivselt vaadeldav. ja kui ma veel tohin, siis mõned äh, märkused. Äh, üks äh, moment, mida praegu läbi vaadatakse, on autotööstuse regulatsioonid. aga me oleme praegusel hetkel kriisi üle elamas ja need otsused peavad tulema autotööstuse jaoks õigel hetkel. ja parlamendi poolt peame me vaatama, et me aitame kaasa sektori probleemide lahendamisele. nüüd siis äh, ka äh, trahvid konkurentsipoliitika osas, see on küllaltki keerukas vahend konkurentsipoliitika reguleerimiseks see ei ole sugugi mitte piitsa ja präänuka, präänikupoliitika, meil kindlasti tuleb äh, kasutada mõlemaid, väga suured äh, trahvid võivad mõjutada kogu äh, süsteemi, aga samas meil peavad olema ikkagi võimal-, siis sellised mõjutusmeetmed, mis avaldaksid mingit mõju tegevusvaldkondadele. nii et äh, konkurentsipoliitikal peaks olema väga aktiivne. meede ja mõelda tuleb ka inimõigustele ja põhiõigustele ja sellele, et ähm, paar sõna veel ka riigiabist. riigiabi peaks olema läbivam. ma siinkohal otseselt murelik ei oleks, aga äh, me oleme siis kuni finantskriisini näinud seda, et abi vähenes. ja lõpetuseks tahan öelda, et mul oli hea meel teha koostööd nii raportööri kui ka variraportööridega. ja loodetavasti me saame seda tööd ka jätkata. tänan härra Sanchez ja nüüd roheliste nimel härra Philippe Lambert. Uh, tahaksin ka teid tänada suurepärase töö eest selle eest, mis te siin kirjutanud olete, Sofia, see ei ole mit-, mitte ühe päevaga sündinud, see võtab ka kokku kõik eelneva ja nii tulebki asjadele läheneda. Euroopa Parlamenti tuleb äh, rohkem kaasata, seda on alati räägitud ja nüüd on tekkinud meil selleks reaalne võimalus. Hakim Almunia on jälle komisjoni valitud ja ta tuleb ka meie komisjoni, meie juurde ja me tahame tema käelt siis paluda, et ta peaks oma kohustustest kinni, et ta jätkaks meiega suhtlemist ka oma uues funktsioonis. me teame, et erinevatest peadirektoraatidest komisjonis on traditsioonid erinevad konkurentsi osas ei ole tema praegune eh, peadirektoraat väga vastutulelik olnud, võib-olla Hakim Almunia siiski eh, suudab muutused sisse viia ja me peaksime teda julgustama selleks. ja siis veel paar punkti. Sofii, sina oled neid kuulnud juba, aga teised eh, võib-olla ei ole riigiabi küsimustes nõustume me sellega, mis on juba öeldud, ainus asi, mida me tahaksime vältida, on see, et, et riigiabile antakse negatiivne värgi kõikides olukorras. riik, riigiabi on siiski äh, majandussurutist aitanud äh, väljendada ja muide, Airbus äh, sündis tänu riigiabile ja nüüd lendab ta juba iseseisvalt, kui riigiabi alguses ei oleks olnud, polekski teda olnud seega küsimus ei ole mitte sisus, vaid toonivalikus. väljumisstrateegia, selle osas nõustun, et praegu juba tuleb nendele mõelda. valitsused peavad saama õiguse ise otsustada, milline, milline nende väli, väljumis strateegia on, aga äh, nende strateegiate kujundamine peab toimuma konsultatsioonides tööandjate ja ametiühingutega. väga oleks hea, väga hea oleks, kui need strateegiad sün-, sünnivad ühise, ühise töö tulemusena. ja nüüd monopolide vastane võitlus. Äh, ma nõustun sanktsioonide vajalikkusega ja äh, isiku vastutusega. tõesti peavad olema õiged menetlused rakendatud sajaprotsendilist tulemust ei ole võimalik saada, aga me, meil on võimalus nõusta, et töö, tööandjad ka korralikult käiduksid. teine küsimus on, millisel määral saab äh, reeglite rikkujad keelata avalikes pakkumistel osalemast muide, äh, me teame ka, et USA-s on näiteid sanktsioonide kohta, mis ulatuvad miljardini ning äh, sümboolselt ja avalikkuse silmis on kõigil sellel mõju ja me peame seda arvestama sektori poliitika kohta olen juba kõnelenud. ma tahaksin siiski välja tuua selle, mis meile eriti muret teeb. variraportöörid on kohtunud ja me arutasime, et meie konkurentsipoliitika puhul tahaksime ka, et VKE-de huve arvestataks Nemad muide kannatavad ebaõiglase kon-, konkurentsi tõttu ja tarbijad ka muidugi kõige rohkem ja meie tahaksime eh, rõhutada seda, et VKE-d on meie majanduse selgrooks ja nende huve tuleb eh, suhetes suurte, suurettevõtetega toetada. ning me kõnelesime viimasel kahel päeval ka juba maksukonkurentsist pikalt-laialt eh, kons-, me jõudsime konsensusele selles osas, mis puudutab ebaõiglase maksukonkurentsi vältimist, Sven Kigolt eelmise raporti puhul tõi selle ka välja, ühtne konsolideeritud maksubaas, selles osas tuleb ka konsensusele jõuda, maksukonkurents tõesti võib ohustada siseturgu, me ei taha seda, me tahame olla tõhusad loomulikult. riigid pea, need riigid, kes oma ressursse paremini ära kasutavad, peaksid, neid peaks ka premeerima, aga meie pigem soodustame niisugust konkurentsi, kus hinnatakse pakkumiste väärtust, aga mitte maksukonkurentsi. tervitan veel kord praeguse diskussiooni konstruktiivset õhustikku. suur tänu, suur tänu, härra Lambert ja proua Freiro. Thank you very much uh.... suur aitäh, ka mina sooviksin õnnitleda raportööri selle dokumendi kvaliteediga seoses. siin on väga huvitavad mõtted selle keerulise teema osas kirjas, ainult et tahaksin rõhutada mõnda momenti. näiteks lõige kolm, vabandust, kümme. siin räägitakse lihtsustamisest selles osas, mis on siis piiriüleseks kriisi ohjamiseks finantssektoris ette nähtud ja selle kohta peaks tegema äh, konkreetsemaid ettepanekuid. see võib olla küll lõppeesmärgiks, et äh, kui seda praegu nii sõnastada, siis minu arvates peaks sõnastuse ümber muuta öö, ähm, rohkem vastavaks La Rosier raportile, et siin öö, selgemalt välja öelda seda, mida parlament selles küsimuses arvab, aga lõige kaksteist. ma kahtlen selles, kas Euroopa Liit juba on majanduskriisist väljunud ametlikult. Äh, ma äh, tean, et paljud liikmesriigid võrd-, võitlevad väga tõsiste probleemidega ja siin tuleb kindlasti arvestada sisemiste erinevustega. ja et kriisi ajal on ka erinevad käitumised muutunud, Euroopa Liit ähm, on siin ähm, näidanud üles seda, et liikmesriigiti võivad olla erinevused küllaltki suured. varasemates äh, raportites ja aruteludes äh, on siis nii parlamendiliikmed kui ka äh, fraktsioonide esindajad rääkinud sellel teemal ja minu arvates sellest omaalgatuslikus raportis ei tasuks rääkida ja võib-olla pärast kriisi Ehm, saame teada, et on kasutatud äh, tasuta tööjõudu ja ettevõtted, kes konkureerivad äh, omavahel, on kasutanud nii tasuta tööjõudu kui ka väga madalalt maksustatud tööjõudu. ja selle küsimusega ja taoliste praktikatega peaks tegelema nüüd lõige üheksateist. ma mõistan seda, et on olemas äh, reeglid ja kes reegleid ei järgi, need peavad saama karistatud. ma mitte ei äh, ole nii, et ma poleks nõus sellega, et ettevõtte ajalugu äh, üldse ei tuleks arvestada. loomulikult tuleb arvestada, aga see tuleb siduda teatud kriteeriumidega ja arvestada neid firmasid, mis korrektsemalt käituvad ja, ja siis äh, vastupidi ka. <clears throat> nüüd äh, finantskaristused või, või trahvid rikkumiste puhul. ma ei saa täpselt aru, mida te suuliselt selgitasite, kuid ma öö, eh, oleksin kahtlev teatud lõigete suhtes, näiteks sõnastuse suhtes lõikes kakskümmend kaks. Eh, siin on küll tehtud ka öö, ehm, üks ettepanek. nüüd öö, eh, sektoripõhiste päringute kohta me võib-olla ei peaks nii põhjalikult määratlema seda, milliste sektoritega me peaksime tegelema, aga võib-olla andma komisjonile märku, et mingisugused äh, horisontaalsed lähenemised peaksid äh, ikkagi olema paika pandud, sest äh, autotööstus, teised tööstusvaldkonnad on läbinud selliseid protseduure, mis ei ole sugugi tavapärased ja horisontaalne lähenemine tegelikult tekkis paljudest natsionalistlikest lähenemistest ja ähm, proua Ferreira. aga ellu on viidud ainult natsionalistlikke poliitikaid korrektiivse reaktsioonina nii-öelda täites tühja ruumi Euroopa mõtlemises. aga need olid kõik ainult detailid. ülejäänu osas ütleksin, et selles raportis on palju positiivseid aspekte ja paljud äh, aspektidega Euroopa Parlament äh, kõik nõustub, ka paljude nende aspektidega mida juba eelkõnelejad on nimetanud huvitav raport mm. -hmm. ja järgmine eh, kõneleja uh,. Ik ben het grotendeels eens met het rapport eh, van uh, mevrouw. ma olen üldiselt nõus proua Intveldi raportiga. ma arvan ka, et peaks suurendama riigi mõju pangandussektorile. ma räägin siin ING-st ja KBC-st, kes on nüüd pidanud loobuma teatud tegevus te,, te, tegevusvaldkondadest nagu kindlustus ja nii edasi. ja nüüd kartellid. ja neid puudutavad uurimised neid uurimisi viib läbi loomulikult komisjon ja te teate, et Euroopa Kohus on juba otsuseid teinud siin. Nende kohtulahendite põhjal peame me järeldused tegema. ja nüüd konkurentsipoliitikas on võimalik näha, et järjest rohkem on trahve rakendatud, need on suurenenud, eh, proua Entvelt rääkis kartellide puhul individuaalsest lähenemisest, isikuvastutusest, aga siiski rääkis ka sanktsioonidest, aga need mõjuvad väga raskelt sageli töötajatele, kes ju ei vastuta selle eest. seetõttu tuleb tõesti suunata karistused just isikutele, kes on süüdi, nii nagu USA-s on seda tehtud. ja veel üks punkt. tarbijakaitse ja VKE-de kaitse. see on minu meelest ka väga tähtis päevakajaline probleem. olen Euroopa Komisjonis seitse aastat töötanud ja muide, konkurentsipoliitika pole sugugi alati tähtsal kohal olnud, see töötati välja pigem eh, eh, ühe või tähendab pre, komisjoni presidendi äh, kabineti ametnike poolt ja teatud liikmeriikide poolt. Äh, konkurentsivolinik äh, tegelikult nüüd vastutab, teised enam ei vastuta selle eest, aga mm, konkurentsipoliitika on vastavas pea, eh, peadirektoraadist siiski tugevaks muutunud, eriti võrreldes teiste eh, peadirektoraatidega. kolleegiumi tasandil peab ütlema, et eh, siiski pole põhjalikult konkurentsipoliitikat arutatud. mina ikkagi sooviksin näha, et see debatt areneks ja seetõttu miks mitte korraldada üks kuulamine, kus räägitakse konkurentsipoliitika eesmärkidest, millised meetmed meil kasutada on, kus me oleme, kuhu me soovime jõuda seoses praeguse majanduskriisiga. see oligi kokkuvõttes minu seisukoht, mida võib-olla ka proua Intvelt arvestada saab. suur tänu, nüüd on juba kaksteist kolmkümmend kell, palun tehke lühidalt, proua Intvelt ma isegi kiirustan, ma peaksin juba ühte-teist koosolekut juhatama. arvan, et suures osas on äh, saavutatud konsensus. nüüd tehtud kommentaaride kohta tahaksin lühidalt öelda järgmist. üks raporti põhieesmärke peaks olema välja pakkuda tulevikku suunatud sõnum, mis aitab konkurentsipoliitikat kujundada ja me nõustame Euroopa Parlamendi rolli tähtsuse tõusuga